Colleagues, um, I'm going to... nüüd kolleegid, palun alustame oma kohtumist, meid on küll väga vähe kohal, aga arvan siiski, et on õige aeg tööga alustada. kõigepealt päevakord, kui keegi eh, vastuväiteid ei esita, kinnitame päevakorra eh, eh lingvistilist eh, profiili eh,, ühesõnaga ei ole malta ega taanikeelset tõlget täna ning eh, mis puudutab koordinaatorite eh, soovitusi, siis mul on neid mitmeid, Jean Lambert Rohelistest eh, asendab eh, raportöörina proua Lunatšeki, kes lahkus Euroopa Parlamendist, ta vastavalt võrdse kohtlemise direktiivile. proua Kaufmann sotsiaaldemokraatidest nimetati raportööriks direktiivi ettepaneku osas Euroopa Parlamendi poolt ehm, pettuse ja, ja mitte rahaliste vahendite pet-, pettuste vastases võitluses, proua Fajon on nimetatud äh, piirikontrollide äh, äh, sisseviimise teemaliseks raportööriks, Emilian Pavel on Euroopa Liidu ja Barbadose saarte vahelise koostöö raportöör ning Fernand, Juan Fernando Lopez Aguilar on omaalgatuse raporti raportöör humanitaarviisade osas, kas komisjon toetab neid ettepanekuid? kui on, toetab, siis on need kinnitatud. nagu te teate, on meil täna, sel nädalal väga oluline nädal, meil on Euroopa Liidu Aafrika vaheliste suhete nädal, me oleme, meie komisjon on sellega tihedalt seotud. nii et pöörake tähelepanu sellele, mida me selle osas ette võtame. ning, äh, ning toimub kõrgetasemeline kohtumine äh, äh, ja konverents Aafrika teemadel, mis toimub kahekümne teisel novembril Euroopa Parlamendis, see on suurepärane algatus, nii et palun võtke seda arvesse. neljandaks Euroopa Liidu ülene infosüsteemide esitlus õigus- ja siseasjade küsimuses, tahaksin teile meenutada, et see on oluline teema sise- ja julgeoleku küsimustes, see toimub täna kell pool seitse pärast meie komisjoni eh, kohtumise lõppemist eh, siinsamas saalis. valmistame ette homset arutelu koos talitlusvõime väljatöötamisel, eh, toimub ühesõnaga pool seitse õhtul ning kell, täna kell kaheksateist null null toimub elektrooniline hääletus nii et palun võtke oma hääletuskaardid kaasa. ja siis veel kinnitame seitsmenda septembri, üheteistkümnenda mai ja kahekümne seitsmenda aprilli koosolekute protokollid. kui kellegi vastuväiteid ei esita, siis on protokollid kinnitatud. päevakorrapunkt number neli. meil toimub ühine arutelu transpordi ja turismikomisjoniga ja kalanduskomisjoni esindajatega. tervitan siin suurima heameelega transpordikomisjoni esimeest eh, proua Teli on esimest korda eh, meie komisjoni külaline ja ja loodetavasti tulevad siia ka kalanduskomisjoni liikmed niisiis, äh, tegemist äh, on siis äh, Euroopa rannavalve pilootprojektiga arutelu. siin on Euroopa piirivalveametist ning Frontexi tegevdirektor Äh, on kohal samuti kalandus, kalavarude kontrolliametist. Äh, ütlen kõigile tere tulemast. vabandan, et meid seoses esmaspäevase päevaga nii vähe kohal on, aga varsti hakkavad kolleegid kohale jõudma. alustagem Äh, arutelu ning ärgem unustagem, et see kohtumine kantakse üle ka interneti teel, nii et meil on kuulajaid äh, kindlasti palju rohkem, kui silmaga näha on. kuulame sõnavõtte sellel teemal kõigepealt. tervitan siin härra Legeerit, härra Savureed, härra Müllut ning annaksin sõna kõigepealt, kõigepealt härra Legeerile ning härra, meie raportöör on ka kohal, nii et eh, pärast Legeri sõnavõttu saab, soovivad eh, ilmselt paljud saadikud küsimusi esitada. nii et annan sõna nüüd kõigepealt härra Legerile, kes on eh, meie Piirikaitseameti tegevdirektor. aitäh, et te siia tulite, nii et annan teile nüüd sõna kahekümneks minutiks, kuni kahekümneks minutiks võttes arvesse, et praegu on saadikuid väga vähe kohal. That's, that's yes um,, Mr, Mr Legeri. härra Legeri mainib, et Te olete väga kogenud äh, tegevdirektor, nii et äh, rääkige nii, nagu teile kõige paremini sobib, nii et palun. Müllu siiski kõigepealt tere tulemast, härra Müllü! Thank you very much uh,, Mr Chair um,, first of all suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma sooviksin uh, tänada kolme komisjoni, libe, PERSi ja transpordikomisjoni uh, esimehi selle eest, et olete kutsunud meid siia rääkima kolme ameti koostööst, uh, kes nüüd tegutsevad Euroopa Rannavalveteenistuse katseprojekti all. see on äärmiselt oluline verstapost selle osas, mida me oleme saavutanud ja meid on toetanud parlament ja seetõttu me sooviksime tänada ka Euroopa Parlamenti selle eest, et olete andnud meile võimaluse töötada selle katseprojektiga ning arvestades praeguste ähm, ajapiirangutega, siis ma äh, kiiresti ähm, tutvustan teile ka slaide, need on väga informatiivsed. niisiis, mõned aastad tagasi komisjon algatas ähm, Ähm, rannavalveteenistuse uuringu ning selles uuringus nad tõid välja üksteist erinevat tegevust, mis jäävad siis rannavalve funktsioonide alla. ja osaliselt on siin tegu meresõiduohutusega, osaliselt on see te tegu siis laevaõnnetustega, samuti kalanduskontroll jääb seal samuti äh, Äh, piirivalve, tollikontroll äh, ning ähm, neid tegevusi on väga mitmesuguseid ning loomulikult äh, siin ähm, tehakse koostööd liikmesriikide vastavate ametitega ja meil on rohkem kui kolmsada liikmesriikide ametit, kes tegelevad nende tegevustega, osaliselt on tegu tsiviilasutustega, osalt on tegu aga ka mm, siis kaitsevägede ametnikega, kes tegelevad nende tegevuste läbiviimisega. ning kõik need äh, rohkem kui kolmsada ametit äh, saavad abi kolmelt ametilt, äh, Frontexilt, Kalanduskontrolli ametilt ja Meresõiduohutuse ametilt, nii et me teeme siis koostööd liikmesriikide ametitega ja me lähtume siin oma alusmäärusest ning selle määruse alusel me teeme koostööd liikmesriikide ametitega järgmine slaid. ning me võime peale, võime öelda, et peale aastat kaks tuhat viisteist, kui rändekriis oli väga suur, rohkem kui üks miljon rändajat tulid üle Vahemere Euroopa Liitu, siis äh, sellele järgnes niinimetatud piiripaketi vastuvõtmine parlamendis ja nõukogus ning selle tulemuseks ametit äh, äh, reguleeriti selliselt, et nende koostöö muutus isegi tõhusamaks kui äh, seni. ja seetõttu me võime öelda, et me oleme tõhustanud oma koostööd. võin öelda, et see tegelikult ametitele midagi uut ei olnud, sellepärast et me alustasime koostööga juba aastal kaks tuhat üheksa ja tollal me lähtusime kahe- ja kolmepoolsetest lepetest ametite vahel ning äh, siin on näha siis ka see ajakava, äh, mis näitab, kuidas tegevused on arenenud, meil on äh, olnud erinevad koostööprojekte Frontexi, EMSA ja EFKA-ga, siis Kalanduskontrolliameti ja Meresõiduohutusametiga ja piiripaketi vastuvõtmine lihtsalt tõhustas ja formaliseeris seda koostööd veelgi rohkem. nii et ähm, sellele koostööle siis pandi ka õiguslik alus ja kui vaadata piiripaketti, siis piiripakett äh, hõlmab erinevaid tegevusi, näiteks teabevahetus on üks kõige olulisemaid valdkondi meie koostöös, me jagame väga palju infot, sellepärast et iga amet äh, oma Ähm, mandaadi alusel kogub erinevat meresõiduinfot ja seda infot siis jagatakse ametite vahel. samuti äh, äh, seireteenused, aga siin me teeme palju koostööd, Meresõiduohutuse Amet, äh, EMSA, on siin olulise, olulise rolli saanud, sellepärast et juba aastal kaks tuhat neli me alustasime seirega siis, kui ähm, ja amet rajati aastal kaks tuhat kaks ning sellest ajast peale mm, oleme erinevaid tegevusi välja arendanud, me oleme tõhustanud oma seiresuutlikkust ja me oleme kaasanud ka uut tehnoloogiat ning mis puudutab piiripaketti, siis see annab meile ka lisaressurssi selleks, et rohkem kaasata uut tehnoloogiat, sest me kasutame näiteks satelliitseiret aina enam ja samuti me oleme hakanud rakendama droone oma tegevusvaldkondades ja samuti oleme ka täiendavaid teenuseid lisanud olemasolevatele suutlikkustele. ja suutlikkuse suurendamine on väga oluline osa meie koostööst ja mitte ainult nende kolme ameti vahel, vaid ka koostöös liikmesriikide ametitega meil ähm, me teeme väga palju koolitusi ka liikmesriikide ametitega, samuti me oleme läbi viinud riskianalüüsi koostöö osas ja samuti äärmiselt oluline osa on siin suutlikkuse analüüs, nii et meil on mitmeeesmärgilised tegevused, kus ähm, kolm ametit teevad äh, väga tõhusat koostööd paremate tulemuste saavutamiseks nendes valdkondades. ja ähm, kui me nüüd vaatame seda katseprojekti natukene lähemalt, siis nagu ma ütlesin alguses, siis Euroopa Parlament aastal kaks tuhat viisteist tegi ettepaneku äh, ja ka mm, eelarveressurss mm, mm, eraldati seitsesada viiskümmend tuhat eurot viimase kaheksateist kuu jooksul kokku ning eesmärgid selle katseprojekti puhul oli tõhustada koordineerimist ja luua rohkem sünergiaid, parandada ka infovoogu ametite vahel ja ka, ka teiste sidusrühmade vahel Äh, samuti mm, operatiivtegevusi praktikas äh, testida, sellepärast meie jaoks oli väga oluline see võimalus, et me saime ka operatiivtegevusi äh, reaalses elus kontrollida ja meil olid siis ka katsed, katseharjutused, kus me vaatasime, kuidas me saame oma tegevusi mm, tõhustada, parendada ja need, nende tegevuste puhul me eelkõige keskendusime just Vahemere piirkonnale ja me lähtusime ka koostööst olemasoleva õigusliku raamistiku alusel. nii et need olid need eesmärgid ja te olete kindlasti kõik saanud ka selle katseprojekti äh, raporti ning võin teile kinnitada, et äh, need äh, eesmärgid ähm, väga hästi ka saavutatud äh, selle projekti raames ja mis puudutab selle katseprojekti mõningaid eesmärke ja ülesandeid, siis mm, EMSA pidi tegelema eelkõige just teabevahetusega ja kui te vaatate teabevahetuse keskkonda, siis see on täna väga mahukas ja meil on erinevaid allikaid, kust me infot kogume meresõidu kohta ja merenduse kohta. näiteks aluste äh, seiresüsteem, äh, sealt me saame näiteks kalaaluste kohta infot, samuti meteoroloogiline äh, info, kust me ka paneme andmebaasi oma info, samuti mis puudutab aluste tuvastamissüsteemi, nii et nii kalandus, kalastusalused kui ka teised alused peavad omama vastavat transponderit alusel, samuti meil on olemas EAS suutlikkus, nii et me jälgime laevadel liikumist ka satelliidi kaudu. samuti oleme seda tegevust juba aastast kaks tuhat seitse läbi viinud, me vaatame ka, millised on äh, siis äh, keskkonna olukord, siin kasutame ka satelliitseiresüsteemi ja me ja me kogume infot ka äh, avamerel olevatelt äh, alustelt ja samuti me ostame aina rohkem äh, satelliit ähm, ähm, pilte ning see samuti annab väga palju lisandväärtust ähm, meie andmebaasile ja samuti ka meie tarbijatele, samuti Rebas info. meil on juba neli Rebas uuringut läbi viidud ja need annavad infot ähm, keskkonna olukorra, samuti aluste liikumise kohta ja samuti heitmete kohta, ka see osaliselt jääb Rebasi ähm, uuringute kohta. ning ähm, videosüsteemi kaudu kogume ka infot. seda infot jagatakse kahe inf-, ameti vahel, FK ja Frontexiga äh, ka aga ka äh, riiklike ametitega, nii et oluline on mõista seda, et me teeme väga tihedat koostööd äh, ametitega, aga ka liikmesriikide ametitega. ning äh, selliselt me anname lisandväärtust ka Euroopa kodanikele nende liikmesriikide ametite kaudu. ja me oleme siis sellise portfoolio koostanud, see on siis integreeritud ähm, meresõidu äh, ähm, valdkond, nii et me oleme äh, kõik andmed, mida me kogume, ühte süsteemi kogunud ja siin on kaasatud ka erinevad ametid ja liikmesriigid ja nende ametid. ja kui me vaatame äh, seda info jagamist, siis siin on info kogumist kaasajastatud, nagu öeldud, me teeme koostööd ka ähm, katseprojekti raames, aga nüüd me vaatame ka, kuidas me saame kaasata ka teisi ameteid, samuti me oleme testinud ähm, reaalolukorras ähm, mitmeeesmärgilisi tegevusi, need on seotud siis ka neljanda tegevusega ja samuti me oleme vaadanud, milline on teabevahetuse poliitika raamistik, oluline on see, et me teame, kuidas me kogume seda, kellel on juurdepääs erinevatele andmetele ja nii edasi. ja nüüd tegevus kaks, see on siis seiretegevus ja siin oli juhtametiks Frontex ja ma näitan teile ka lühikest kaheminutilist videot tegevuse kohta, mis viidi läbi Huelvas, siin testiti meie teeni talitusi ja siin on tegu Rebasi uuringuga ja nüüd see on siis kaheminutiline video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 uh, confirm, moving two nautical miles uh, south. ja siin näidatakse, kuidas smugeldamisse vastast tegevust seiratakse. Uh, ja siin te näete, milline on selle Ähm, pildi kvaliteet, mida ERPAS äh, tagab. nii et te näete, et see pildi kvaliteet on väga hea. A la Mac, a la Mac de control. A la Mac. Eh, sí, ya tenemos el vídeo. This is environmental monitoring. ja siin näidatakse, kuidas keskkonnainfot kogutakse. This is search and rescue siin on tegu otsingu- ja päästetegevusega. ja samuti me toetame ka kalanduskontrolli ja võin öelda, et see droon võib äh, lennata kaheksa kuni kümme tundi, nii et see on tõesti väga pikk ähm, kestus. ja kokkuvõtteks võin öelda, et ähm, äh, selle katseprojekti lõppkonverents oli oli viimasel juunil Lissabonis EMSA-s ja seal oli üle kahesaja esindaja kohal ning äh, üks esindaja oli ka parlamendist kolleeg äh, äh, Pabrikas oli seal ka kohal ja samuti oli palju esindajaid liikmesriikidest kohal ja ka komisjonist olid oma esindajad kohal. nii et suur tänu minu poolt äh, tähelepanu eest ja annan edasi sõna Fabricile. Uh, suur tänu, esimees. ma sooviksin samuti tervitada lugupeetud parlamendiliikmeid ja teid, teid ja tervitada äh, Äh, kolme parlamendikomisjoni liikmeid, et äh, lubasite mul siin sõna võtta ühes minu kolleegidega EFKast. meie äh, siin teeme koostööd kolme ameti vahel, seda juba, seda, see juba tõestas, milline on meie tegevuse lisandväärtus ning slaidid, mida te praegu näete, näete, seal on üks äh, vasakus ääres on video. ja see video filmiti äh, lennuki poolt missiooni käigus äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, et parandada oma äh, õhuseiret, piiride õhuseiret ehm, oma muude missioonide hulgas. see on üks osa meie pilootprojektist ja see võimaldas eh, neliteist missiooni korraldada, õhuseiremissiooni ning eh, kokkuvõttes võib siis öelda, et Frontexi eh, selles osas, mis puudutab me pilootprojekte meie teiste eh, kolleegidega, siis eh, oleme muuhulgas tegelenud ka illegaalse kalastuse vastase võitlusega. ja seda alates kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kevadest eh, ja meil on võimalus seda näidata teistel slaididel pisut hiljem ning samuti oleme võidelnud äh, Eh, niimoodi eh, reostuse vastu. mitmetahuline eh, õhuseire aitab meid ühest küljest teavitada olukorrast piiridel ning see võimaldas ühtlasi ka üles ehitada monitoorimismeeskonnad Euroopa Liidu poolt mis äh, asub äh, ameti peakorteris Varssavis ning äh, ja meiega teevad koostööd mitmed teised ametid, näiteks illegaalse kalastuse seiramine ja samuti ka Itaalia võimuesindajatega teeme koostööd sest äh, äh, seda käsikäes nende poolt korraldatud äh, mereseire missiooniga Triit on. meil on esindajaid ka seoses teistsuguste piiriseire ülesannetega ning oleme suurendanud oma operatiivset reageerimisvõimet juba viimased kuus kuud pärast seda, kui lennuk kasutusele võeti, oleme eh, kolme eh, kümne seitsmel juhul tuvastanud eh, merel merepääste vajadust ning seni peab ütlema, et sellised juhtumid oleks jäänud tuvastamata. järgmisel järgmisel slaidil tahaksin mõne sõnaga nüüd öelda, et koostöö äh, pädevuste jagamisel leidis väga erilise äh, äh, ilmestamise kalandusametiga, kes meiepoolset koostööd taotles, sest, sest piiriseire eh, missioon eh, Triton toimub ka piirkondades, mis on eh, olulised illegaalse kalastuse vastases võitluses. nii me siis täheldasime, et saime, et saame ära kasutada oma võimalusi nii õhuseires kui mereseires, et võidelda illegaalse kalastapüügi vastu Eh, seega Frontex eh, kasutab eh, keskmiselt paarikümmend laeva ja umbes kümmekonda helikoptereid ja lennukeid ja nad asuvad Hispaanias, Kreekas, Itaalias ning te, meil on ka tuhat kakssada piirivalvurit, kes meie ameti jaoks töötavad see võimaldab äh, jagada meil oma pädevusi ja äh, võimalusi, mis on Euroopa eelarvest niikuinii juba kinni makstud äh, ning see lubab meil tegeleda enamaga kui lihtsalt illegaalse kalapüügi vastane võitlus või keskkonnaseire või siis piirivalve. pildil näete ühisbriifingut, mis korraldati kolme ameti poolt kohtumine toimus Roomas. Tritoni operatsiooni eh, ka seoses eh, ning eh, tege-, seal osales kalapüügi Euroopa Kalandusameti ning ka julgeoleku ja turvalisusega tegevate ametite esindajad. selline koostöö on äärmiselt oluline et võimaldada eh, personalile aru saada, millises õigusraamistikus me tegutseme ning millised on konkreetsed missioonid ja eesmärgid, millega tegelevad teised ametid. Eh, kõik eh, peavad jääma loomulikult oma mandaadi piiresse, kuid tegeleda täiendavuse piires, piirides koostööd. nüüd järgmisel pildil näete seiremissiooni Äh, mis toimus äh, Tritoni operatsiooni raames tegutseval äh, laeval ning seal laaditakse maha kalakoormat, mille puhul oli tekkinud kahtlus, et tegemist oli illegaalse kalapüügiga ning seda täiesti tavapärase piirivalvemissiooni vältel ning kavatseme ka äh, selliseid äh, pilte edastada oma kolleegidele, kellega koostööd teeme. Äh, oleme saanud umbes tuhat erinevat teadet, mille on jagatud eri ametite vahel. sellel järgmisel pildil näete täiesti teist tüüpi problemaatikat, see, selle pildi, see pilt tehti Eh, helikopterilt Poseidoni operatsiooni vältel Kreekasse, seal Frontexi ametnikud eh, kahtlustasid võimalikku reostust eh, ning see info praktiliselt reaalajas edastati meie kolleegidele Keskkonnaamet, Merekeskkonnaametis ning neil avanes seega koheselt võimalus reostuse vastu tegutsema hakata näeme siin, et, äh, et, äh, et selline mereseire missioon äh, aitas ka lisamissiooni läbi viia Euroopa Liidu hüvanguks, Euroopa liikmesriikide hüvanguks. järgmisel pildil illustreerime ka seda, kuidas võitlus piiriülese kuritegevusega käib. nii Tritoni kui Poseidoni eh, missioonidega seoses näete, et siin lae, eh, paati, mis on, eh, mille peal on laadung narkootikume ning äh, meil tead, meil on äh, EMSA raames äh, toimub äh, koostöö, millega seoses me jälgime kahtlaseid aluseid merel ning teeme koostööd ka tolliametite ja politseiametite ning Europoliga. täpsemaks ülevaateks Frontexi tegevuse raames kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kaht-, peeti kinni tuhat kakskümmend inimest, keda kahtlustati illegaalses tegevuses. kaheksakümmend tonni hašišit konfiskeeriti ja, ja samuti ka neliteist miljonit ähm, salakaubana veetud sigareti ning kaks tuhat seitseteist on äh, arvud veelgi suuremad. oli eh, sada viiskümmend kuus sellist juhtumit, mis toimusid läbi Frontexi ning eh, kaks kolmandikku neist Indal operatsiooni käigus eh, Hispaania ja Maroko vahel. ja praegusel hetkel on konfiskeeritud sada seitse tonni narkootikume. järgmisel slaidil on võimalik vaadata veel ühte näidet meie tegevusest äh, Euroopa toetus äh, tegevusest ja võib-olla te meelu-, mäletate, et rahvusvaheline õigus kohustab äh, kõiki to-, toetada päästeotsingu ja päästemissioonidel toimuvat ning me meil on selleks täiesti eraldi sätted. põhiliselt me tegeleme piiri valvamisega, kus teeme loomulikult EMSA ja EFKAM-iga teeme koostööd ja meil on samas ka prioriteet äh, päästeoperatsioonide läbiviimiseks, äh, kui see peaks vajalikuks äh, osutuma. meil on ka selleks oma koordineerimiskeskus ehk siis äh, käsuliin on kõigepealt siis rahvusvaheline koordineerimiskeskus, mis asub Roomas, siseministeerium, juhul kui tegemist on piiri, piiri, piiriküsimusi puudutavate Äh, asjadega, kui on tegemist aga merepäästega, siis äh, kohe pöördume äh, Transpordiministeeriumi poole, aga rääkisin praegu Itaaliast, aga samas võib öelda ka Hispaania kohta. Hispaania loomulikult osaleb ka päästemissioonidel. kaks tuhat kuusteist päästeti üheksateist tuhat inimest Frontexi operatsioonide käigus ja kaks tuhat seitseteist sada kolmkümmend viis tuhat inimest äh, päästeti nii regulaarsete missioonide käigus kui ka pilootprojektide käigus, mida me siin teile esitleme. järgmisel slaidil on järgmine äh, illustratsioon pädevuste jagamise ja arengu kohta Euroopa Liidu tasandil. kasutades äh, uut mandaati me praegusel hetkel äh, teeme hanke äh, uute aluste ostmiseks, äh, praegusel hetkel pikaajaliste liisingute, liisingulepingutega. siin näiteks Kreekas esimene alus, millega tegutseb Frontex. näete, siin on peale kirjutatud Euroopa piiri- ja rannikuvalve ning see alus sellel alusel on eurooplastest koosnev meeskond, kus on seitsme rahvuse esindajad tööl. see on ka äh, pil-, pilootprojekt pilootprojektis. sellised äh, pädevused äh, on kergesti jagatavad ka tulevikus, et tõsta teiste ametite nagu EMSA või EFKA pädevusi, et ka nemad saaks selliseid võimalusi uute platvormidena kasutada. järgmisel slaidil. siin on meil siis äh, õppetunnid, nagu Margus seda juba ütles. oleme teeme koostööd üle kolmesaja erineva eh, riikliku asutusega eh, seoses eh, oma tegevusega Frontexis ning meie ühised tegevused aitavad liikmesriikidel paremini mõista, mida tehakse Euroopa Liidu tasandil ja mida on seal võimalik teha ning sooviksin öelda, et see ei ole mingisugune fiktsioon, vaid need on tõelised tegevused reaalajas ning äh, see on ka väga kulutõhus, sest äh, nagu te, nagu te tulemustest näete, saime me tegutseda erinevates õigusvaldkondades, iga äh, amet oma mandaadi piires. suur aitäh teile ja nüüd annan eh, järgmisele kolleegile sedasi. ma tahaksin tänada eh, kolleege ja komisjoni esimeest, eh, libe, peši ja transpordikomisjoni esimehi selle kohtumise korraldamise eest. nagu kolleegid seda ütlesid, oluline osa sellest pilootprojektist on sünergia tekut-, tekitamine ning koostalitlusvõime loomine. nagu te näete slaidil paremal pool sellel slaidil on siis tegevuspiirkondi näha, eriti merepääste ja piirivalve osas. näete samuti ka sightings, nagu öeldakse inglise keeles, ehk siis Frontexi poolset tuvastatud tegevust illegaalse kalapüügi vastu võitlemisel. üritatakse koguda andmeid, võttes aluseks EMSA poolt edastatud informatsiooni, mere, see on Mereturbeamet, mis võimaldab meil jagada siis kõigile kättesaadavat olulist informatsiooni merepatrullid, lennupatrullid on äärmiselt oluline osa illegaalse kalapüügi vastases võitluses. Nende operatsioonide käigus eh, on oluline osa eh, merepatrullidel, lennupatrullidel eh, ja rõhk tuleb asutada siin loomulikult koostööle, sest me peame mitte ainult koordineerida, vaid osutame teenust ka liikmesriikidele ja nende läbi Euroopa kodanikele sooviksin rõhutada siin kui, või rääkida ka ühte Mustal merel toimunud, toimunud äh, operatsioonist ning äh, üritasime pidevalt äh, tehnilist toetust jagada Bulgaaria ja Rumeenia piiri ja rannavalvele ning siin on ära märgitud neli ülesannet ning meeles võiks pidada neist seda, et äh, viis missiooni Frontexi laeval viidi läbi illegaalse kalapüügi vastases võitluses ning äh, osalesime ka mõnel lennupatrullil ja et tegelesime eh, Eh, ida eh, eh, ka osalesime erinevatel missioonidel Vahemere ida, kesk ja lääneosas ning ning tuvastasime illegaalset tegevust kaheksasaja kümnel juhul, mis on äärmiselt oluline arv. ning viisime maikuus läbi ka väga mitme kahestahulise ühismissiooni, kui me räägime siin äh, Frontexi ja EFK tegev- ja EMSA tegevusest, siis äh, see oli väga äh, oluline. kasutades sealjuures satelliiti Kopernikus edastatud andmeid. me, meie tegevust eh, juhtis Kalastuskontrolliamet, eh, mis keskendus eriti meie poolt eh, kogutud andmetele ja ja ta lõi, nad lõid ka ühise referentstabeli, mida saavad, mida me jagame siis Frontexiga ja teiste piirivalve küsimuste tegevate, tegelevate ametitega. ning koostöölepingud, mis praegusel hetkel olemas on või mis loomisel on, võimaldavad meil ka, ka kasutada juba olemasolevaid referentsandmeid. ning tahaksin ühtlasi rõhutada seda, et eriti suurt tähelepanu pöörati koolitusele, meie personalikoolitusele, ka liikmesriikide personalikoolitusele, eriti puudutab see jälgimissüsteemi. ning siinkohal me üritame jagada andmeid, informatsiooni liikmesriikidega, mis on äärmiselt oluline ja e, samuti üritame võimalikult parandada kaastalitlusvõimet. tahaksin e, kokkuvõtteks e, öelda, et kollektiivselt esi-, me panustasime Eh, suurel määral näiteks andmete info edastusele ja jälgimistehnoloogia parandamisele ning eh, eh, info vahetuse lihtsustamisele. see kokku, aitab kokkuvõtte teha pisut transversaalselt nagu te ilmselt olete täheldanud, eh, nagu te näete, on meie eh, koostöö seotud integreeritud Euroopa poliitikatega, nagu näiteks kalastuspoliitika, meil on eh, vaja ka koordineeritud tegevust liikmesriikides ning algatused ei tule mitte Euroopa Komisjonilt, vaid liikmesriikidelt endalt ning komisjoni poolt soovitud kaastalutu, kaastalitusvõime on äh, seotud äh, funktsionaalse integratsiooni ülesehitamisega, mis ähm, äh, hõlmavad endas koostööd erinevate ametite ja liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni vahel. üritame olla sealjuures võimalikult paindlikud nende kultuuriliste muutustega seoses, praegusel hetkel on Äh, üle, oli vajalik üle vaadata erinevate ametite vahelise koostöö põhimõte ning äh, meil on äh, vaja tõhusat, oli vaja tõhusat alternatiivi seni toimuvale ning sellega seoses muutuva eelarvega. mis puudutab tulevikku, siis pilootprojekti pik-, pikendamise osas on vaja esialgseid äh, koostöövorme tihendada ja pikendada, ehk siis äh, äh, merest seire ning piirivalve, mis hõlmab endas ka riskianalüüsi ning mis lisaks koostöö kokkulepetele on meil võimalik ka lepingutele põhiselt koostööd teha eriti seoses eh, raamkokkulepetega ja eh, edasi kolme jaotuseline eh, tööjaotus käivitus seitsmeteistkümnendal märtsil kaks tuhat seitseteist ning vastavalt sellele kolmepoolsele koostööle valmistasime ette iga-aastase strateegilise plaani, võttes äh, aluseks meie äh, äh, esmased eesmärgid ning koostöö tõhususe. ning meie, meie koostööd liikmesriikide ja kolmandate riikide võimuesindajatega. üritame hinnata võimalikult adekvaatselt äh, Eh, ka eh, erinevaid konsultatsiooniprotsesse, mis eh, näit-, toimusid näiteks maikuus kaks, mis toimuvad näiteks maikuus kaks tuhat kaheksateist. sellised konsultatsioonid võimaldavad välja töötada paremat piiri- ja rannavalve funktsioon Euroopa Liidus. me usult-, siit me ei unusta ka seda, et kokkuvõttes on meie kõigi ühine eesmärk kaitsta Euroopa Liidu kodanikke. Thank you very much to our three executive directors for really interesting uh suur tänu nende väga huvitavate ettekannete eest, suur tänu kogu selle töö eest, mis te eelnevalt äh, tegite. me oleme suhteliselt äh, ajalise surve all, aga ma panin tähele, et äh, liikmed kuulasid hoolega. võib-olla neil on omalt poolt nüüd kommentaare või küsimusi. kõigepealt alustame härra Pabriksiga, kes oli äh, piirivalveagentuuri, temal raportöör, samuti äh, teised kolleegid, näiteks proua Kriisbeck, äh, soovivad ka sõna. palun, härra Pabriks. austatud äh, esimees, austatud direktorid, suur tänu siia tulemast. tõlkidel on tehniline probleem, mikrofon ragiseb meeletult, me ei saa eriti hästi tõlkida palun juhtida kõneleja tähelepanu sellele. suur tänu teie kõne eest äh, Lissabonis. ja nüüd kadus kõneleja päris ära. Fabrics, I think there's a problem with your microphone. I just yeah, wanted... switched off, sorry. <clears throat> I think also there's some interference on it. Just, just anyway, I will carry on briefly proceed because time is running out and um... ja ma jätkan, sellepärast et äh, aeg jookseb. on näha, kuivõrd äh, palju olulist kattumist on kolme agentuuri FK, EMSA ja Frontexi vahel. kaks küsimust minu poolt, millele võiksite vastata. esiteks mida te teete järgmiseks? millised on lõppjäreldused? viimane direktor seda natukene ka mainis, koostöö liikmesriikidega. me teame, et suuresti nendes valdkondades on endiselt tegu liikmesriikide pädevusega. kas te võiksite selle infovahetuse ja parimate praktikate vahetuse suunata ka toimima selliselt, et me saame igapäevaste ohtude vastu piiril võidelda, nagu näiteks äh, inimeste ja kaupade smugeldamine, narkokuriteod ja nii edasi. nüüd äh, selle koostöö jaoks loodi õiguslik äh, raamistik ja siinkohal tekib ka küsimus, et kuidas meie parlamendiliikmetena saame aidata teil äh, veelgi paremat õiguslikku raamistikku luua, kuidas nende kaheksateistkümne kuu jooksul kogutud kogemustest õppida. ja siin ei ole tegemist mitte lihtsalt koostööga, oma tööga te olete meile kõigile rohkem turvalisust löönud ja usaldust tõstnud. ja tõesti, ääretult äh, oluline on selline koostöö ja mul on väga hea meel, et siin on ka transpordikomisjoni äh, esimees äh, kohal. suur tänu teile, härra libekomisjoni esimees, armas Claude, kallid kolleegid, väga suur rõõm on äh, kohtuda kolme Euroopa Ameti esimeest direktoritega, kes on, kes tõestasid, et et äh, siin ei ole tegemist ainult koordineeritud koostööga, vaid äh, tõelise koostööga, väga tiheda koostööga, et saavutada parimaid äh, tulemusi. kui me mõtleme selle peale, kui paljud inimesed üritavad üle vee Euroopasse jõuda oma eluohtu seades vett, merd ületades, siis äh, peame mõtlema, sest praegused äh, väljakutsed äh, mõjutavad mitte ainult tööd, vaid ka rolli, mille Euroopa, mida mängivad Euroopa erinevad ametid ja seda, mida nad teevad. ning mina kui transpordikomisjoni esimees tunnen väga hästi Euroopa Mereturvalisusameti tööd ja olen äärmiselt äh, hea meel selle üle, et, äh, et meie äh, Mereturbeameti direktor on siin kohal, sest ta käib tihti meie komisjonis ja oleme temaga head tuttavad. seni on tehtud väga professionaalset tööd ning äh, äh üritatakse kinni pidada Eh, määrustest, mis puudutavad mereturvet ning eh, eh, me peame garanteerima teaduslikku koostööd, et garanteerida parem turvalisus Euroopa piiridel ja meredel ning äh, ma soovin äh, seda näha pidevas edasises arev, arengus, oleme näinud juba suurt hüpet edasi, meil, teil on uued eesmärgid, pidevalt toimuvad äh, muutused, tehakse tihedat koostööd äh, Frontexi ja EFKA-ga äh, piiriturbe eesmärgil, nii et arvan, et tuleb suurendada meie pädevusi eriti puudutab see ASM-i, sest, sest me ei saa ainult konkreetselt iga uue ülesandega piirduda. eelkõige tuleb keskenduda eelarvele ja lisavahenditele. seda tuleb meeles pidada ja seda eriti uues finantsraamistikus, mis puudutab info jagamist ja ning ühisseiret, siis eh, on praeguseks hetkeks saavutatud soovitud eesmärgid. uute tehnoloogiate kasutamine nagu droonide kasutamine või eh, eh, programmide kasutamine, mis aitavad luua ühtse globaalse integreeritud euroopaliku lähenemise ning äh, võin teile öelda, et praegusel hetkel me äh, äh, Euroopa Lennundusameti loomisega tegeleda ning kas selles osas võivad teie ametid meile kasulikud olla? näiteks puudutab see kütuse kasutamist äh, kütuseleket, kui on vaja või kui näiteks on vaja välja töötada, vaja selgitada, kus asuvad raskustes sattunud alused ning mida kiiremini me tegutseme, seda kiiremini suudame päästa elusid, nii et lugupeetud komisjonide esimehed ja armas Claude, olen tõeliselt õnnelik, et selles komisjonis me suudame äh, kokku viia mitte ainult äh, kolm komisjoni, vaid kolm ametit, arvan, et liigume õiges suunas, äh, et äh, et liikuda tuleviku suunas, nii et soovin teile kõike head, suuremat sünergiat nii riigivõimu esindajatega, ärgem neid unustagem. aeg-ajalt tekitavad nad meile raskusi, seda tuleb samuti neile öelda ja Euroopa institutsioonide esindajatega, kes tegelevad piirivalve küsimustega, aitäh! Thank you, Karima, and thank you, and suur tänu, Karima! tundub, et kalanduskomisjonis siin kedagi ei ole, niisiis annan nüüd sõna veel kahele kolleegile sõna ainult äh, sellepärast, et me hakkame juba siin tugevalt üle aja minema, kõigepealt äh, proua Sippel, palun. suur tänu, äh, Claude. ma soovin kõigepealt tänada kolme agentuuri esindajat põhjaliku ettekande eest. sai täiesti selgeks, kuivõrd tugev sünergia nende vahel valitseb tulen aga tagasi ka sissejuhatava ettekande juurde. ma usun, et see projekt äh, algatati nende piltide tõttu, mida me nägime aastal kaks tuhat viisteist. lühidalt viitan sellele, et äh, need äh, pildid olid sellised, nagu nad olid, kuna agentuurid ja liit ei tegutsenud piisavalt tõhusalt, et kohasel viisil reageerida kasvanud põgenike määrale. seda ka lihtsalt sissejuhatuseks nüüd. mul on aga ka konkreetsed küsimused kolme agentuuri esindajatele kui teil on võimekus äh, teha kindlaks, millised laevad äh, Vahemerel viibivad, milliseid marsruute nad kasutavad, siis mis äh, juhtub, kui näiteks EFKA tuvastab äh, aluse, millel on põgenikud, mis on järgmised äh, sammud, mis konkreetselt juhtub? ja teiseks, kui te teete kindlaks, et äh, parasjagu selline laev põgenikega lahkub Liibüa rannikult, siis keda informeeritakse, mis on järgmised sammud? ja kolmandaks, vaadates nüüd olukorda Euroopas, siis äh, kas äh, Liibüa rannikut äh, kontrollitakse eriti tihedalt? aitäh. härra Pabriksi küsimused ja Birgit, sinu küsimused ka jah, on sellised, et nende jaoks oleks vaja rohkem aega. annan veel sõna proua Kriisbekile ja siis anname sõna direktoritele suur tänu, härra esimees, aitäh ka ametite direktoritele, et nad tulid seda raportit meile esitlema. kuna nädal alles algab, siis äh, paljusid ei ole täna kohal, aga arvan, et keda see teema huvitab, need on kõik kohal. leidsin, et see on väga huvitav, äh, see, mida ütlesite vahendite ühendamise ja reaalse operatiivkoostöö kohta Eh, koha peal eh, meredel ja ookeanidel. ning arvan, et eh, see on tõeline lisandväärtus liikmesriikide jaoks, Euroopa kodanike jaoks. seda reaalsust meie kodanikud tihtipeale ei tunne ja <clears throat> me ja seda siis äh, koostöö selleks, et äh, läbi viia merepäästet, tegeleda illegaalse kalapüügi vastu võitlemisega ning äh, merepääste on väga tõsine probleem ja sellega tegeletakse kõikjal maailmas, näiteks India ookeanis, kus on samuti Euroopa piir, näiteks Reunioni saar kus äh, äh, ma kohtusin Euroopa töötajatega, kes tegelevad eelkõige keskkonnakaitse, aga ka kalandusküsimustega. ja nad tegelevad ka merepäästega, aga eelkõige ähm, Majuti äh, ja ja Reunioni saarte vaheline piirkond, millest siin Euroopas kunagi ei räägita see hakkab samuti tunduma Eldoradona juba vaesemate riikide kodanikele. Te olete juba praegu vastanud mitmetele küsimustele, näiteks koolituse osas. missioonide iseloom, mul on kaks pisikest küsimust, esimene puudutab eelkõige eelarvet esialgu oli ette nähtud kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks, kahekümnenda aastani oli ette nähtud kuus koma seitse, kuuskümmend seitse miljonit eurot ja kolleegid rääkisid, teie samuti rääkisite droonide kasutamisest. kas teie erinevates ettekannetes seda Eh, kas teie süsteemides näiteks Aruneft eh, on samuti kasutusele võetud või see toimub, see areng paralleelselt? Eh? ma tean, et mõned süsteemid on kasutamisvalmis juba juunikuust peale ja teiseks ma tahaksin teada, mis saab sellest pilootprojektist, millest te aru andma tulite. praegusel hetkel tahaks teada, milline on tulevik kuna pilootprojekt lõpeb otsa, kas te jätkate koostööprotsessi, mis seni on äh, osutunud tõhusaks äh, või lihtsalt viskate püssi põõsasse ja jätkate igaüks omaette? Uh, suur tänu ja veel kord äh, suur tänu teile kolmele siia tulemast tegemist on tõesti väga huvitava ja keerulise koostöövaldkonnaga lisan omalt poolt veel ühe küsimuse eelnevatele juurde. me arutasime kolleegidega enne seda koosolekut, et kuidas läheb Piirivalveagentuuril. Teile esitatud ootused on väga kõrged. Teil on väga spetsiifilised äh, koostöövaldkonnad, tsiviiltransport, kalandus, keskkond, piirihaldus, mida mainis ka proua Sipel. kuidas te nende ootustega toime tulete, mis on esitatud nüüd Euroopa rannavalveteenistusele? kas te olete teadlikud, kuivõrd kõrged need ootused liikmesriikide poolt on? ja milline on teie partnerlus liikmesriikidega, aitäh! võib-olla igaüks teist siis võtab sõna lõpetuseks ja siis vaadake, millistele küsimustele te saate vastata. kes soovib esimesena sõna võtta? võib-olla härra Müllu, ehk siis samas järjekorras nagu eelnevalt. suur tänu, esimees äh, tänan nende küsimuste eest. tõepoolest, äh, ilmselt on liikmesriikidel ja sidusrühmadel kõrged ootused seoses selle rannavalveteenistusega. liikmesriikide asutustele ja kolme agentuuri nõukogu liikmetel on suureks väljakutseks äh, aru saada, kuidas me toimime. Need kolm äh, ametid on äh, nüüd loonud äh, kolmepoolse töökorralduse, mida aktsepteeritakse kõikides äh, nõukogudes. seal me oleme pannud paika, kuidas meie töö välja näeb, meil on ka tehnilised alarühmad ametite üleselt ja nemad viivad edasi meie koostööd erinevates valdkondades soovime toonitada, et kõikidel agentuuridel on oma sihtrühm, kellega me tegeleme liikmesriikides oma pädevuse piires. me soovime, et meie varad oleks paremini kasutatud, et me saavutaksime koostöös rohkem, aga me alati keskendume oma sihtrühmale, kui me töötame liikmesriikidega. suur tänu, järgmine. ma ei tea, kas ma peaks vastama prantsuse või inglise keeles no,. see, et äh, me operatiiv, operatiivtegevuse läbiviimiseks äh, lõime nii-öelda äh, jõustamismeeskonna, eriti Vahemere piirkonnas liikmesriikide eksperdid, kes tegelevad piirivalve ja mereseirega, said selles osaleda ning alustasime maikuus kaks tuhat kuusteist, kui alustasime projekt, projekti eh, Tritoniga raames koostöö tegemist ning eh, ma arvan, et see protsess kaasab täielikult liikmesriiki, on sellega seoses väga kasulik. suur tänu ja härra Lutšeri lõpetuseks, palun. Äh, mis puudutab äh, nüüd äh, päästetegevust, siis selle kohta võin ma öelda järgmist, kui Frontex näeb, et migrantidega laev asub teele Liibüa rannikult, siis me saame edastada selle info liikmesriikidele, aga Frontexil endal ei ole kontakte Liibüas ja seetõttu saame me selle info edastada liikmesriikidele. mis puudutab äh, järgmisi samme meie katseprojektis, siis kahtlemata oli tegemist väga eduka koostööga kolme agentuuri vahel aga samuti äh, erinevate piirivalvekogukondade vahel. mis puudutab nüüd piirihaldust, siis äh, sellest vaatenurgast vaadatuna on tegemist ju korrakaitsejõududega merel, kui me võitleme ebaseadusliku tegevuse või piiriülese kuritegevusega, siis meil on koostöö EMSA-ga. me tihtipeale tuvastame kriminaalse tegevuse, näiteks ebaseadusliku kalapüügi kontrolli raames ja seda kõike me saame ära kasutada ka koostöös liikmesriikide tolliasutustega näiteks, aga samuti kahepoolses koostöös Europoliga minu jaoks on siin tegemist äh, praegu esimese sammuga selles, mida meil on võimalik saavutada koostöös liikmesriikide ja agentuuridega, meil oleks selline ühine avalik teenistus äh, lõpuks, kus kõik austavad äh, Euroopa Liidu ametite või riiklike asutuste pädevust, aga me keskendume äh, info jagamisele, infovahetusele reaalajas. kui me tahame olla tõhusad ja tegutseda otsekohe, kui me tahame kohe smugeldajad äh, kinni pidada või keskkonna saaste probleemiga tegeleda või otsingu või päästetegevusi läbi viia, siis me peame tegutsema otsekohe, nii et äh, koostalitusvõime, infovahetus äh, ja meie võimekus, koostöölitusvõime, need on äh, kõige tähtsamad. meie katseprojekt on pannud paika ühised äh, standardid äh, nii operatsioonidele kui ka tehnilises valdkonnas. me kuts-, kohtume järgmistel kuudel riiklike asutustega, meil tuleb Euroopa piirivalvefoorum, me kindlasti üritame saada rohkem kontakte ka piirkondlikul tasandil. seal me võiksime ka teha konkreetsemat koostööd, need on minu ootused ja veel kord äh, suur tänu äh, parlamendiliikmeid äh, tähelepanu eest ja usalduse eest, mida te meie asutuste suhtes olete üles näidanud, täname ka äh, liikmesriike koostöö eest, ma tänan Markut, Pascali ja meie ühismeeskondi suurepärase koostöö eest, aitäh! Thank you very much um.... suur tänu! nii et veel kord äh, tänan kolme tegevdirektorit siia tulemast, väga huvitav on tõesti näha, seda koostööd, mida te teete, te tõite oma ettekandes välja ka need kõige olulisemad, kõige keerulisemad punktid, raportööride liikmed, kes on äh, huvitatud äh, sellest teemast, jälgivad seda kindlasti ka hiljem tähelepanelikult, suur tänu ka Transpordikomisjoni esinaisele siia tulemast, suur tänu äh, ettekande eest ja soovin teile edu tulevikuks ja vaatame, kuhu me oleme jõudnud äh, paari kuu pärast. suur tänu kolleegidele osalemast! Uh, lugupeetud kolleegid, läheme nüüd kiiresti päevakorrapunkt number viis juurde, see puudutab tagasivõtulepinguid okay ja ma paluksin, et äh, kolleegid tuleksid siia ette järgmise päevakorrapunkti käsitlemiseks. niisiis, kolleegid, kui olete valmis, me oleme juba natukene ajast üle jäänud, äh, nii et läheme järgmise väga olulise teema juurde. niisiis, äh, kolleegid, äh, nüüd meil toimub tavahindamine, mis puudutab tagasivõtulepingute olukorda ja härra Moodžu on jällegi tulnud siia seda ettekannet tegema ja ma ütleksin paar sõna ka veel selle teema kohta Simon Marju eh, tuli libekomisjoni kohtumisele seitsmendal septembril, te ehk mäletate, et meil oli arvamuste vahetus temaga ja siis me rääkisime tagasivõtulepingute läbirääkimistest ja eh, rakendamisest ja nagu te teate, siis ma eh, kirjutasin ka komisjonile mõni nädal tagasi, kus ma väljast, väljendasin meie muresid seoses nende Ähm, instrumentidega, mida kasutatakse ähm, kolmandate riikidega äh, koostöös ja mis äh, aina enam ei ole, ei oma õiguslikku vormi. ning äh, selles kirjas ma ka viitasin komisjoni teatisele, mis puudutas Euroopa rände tegevuskava ning ähm, mis käsitles ka paralleelselt läbiviidavaid läbirääkimisi ja ma rääkisin ka sellest, et sellised mitteametlikud ähm, korraldused ja mitteametlikud ähm, läbirääkimised äh, ei ole ka äh, kooskõlas volitustega, mis ähm, Euroopa Parlamendile on antud vastavalt artiklile kakssada kaheksateist Euroopa Liidu toimimise lepingus. ja me avaldasime ka oma äh, muresid seoses sellega, et Euroopa Liidu poliitikat antakse jällegi liikmesriikide pädevusse ja ma sooviksin tänada härra Marši selle eest, et olete jällegi siia tulnud ja annate meile et, äh, viimast äh, infot asjade käigu kohta ja annangi sõna sulle, Simon, ettekande tutvustamiseks. lugupeetud esimees, lugupeetud äh, komisjoni liikmed, aitäh, mul on väga hea meel siin olla ja, ja, ja rääkida sellest, mis on kõige suuremaks väljakutseks äh, meie rändepoliitikas, nimelt kuidas tagasi saata neid, kellel ei ole äh, õigust äh, meie territooriumil ähm, viibida ja, ja mis saab siis tagasivõtust. ja ma sooviksin äh, siin ka Tuneesia ja Maroko parlamentide esindajaid ähm, tervitada, nemad on ka meie partnerid ja viimane kord, kui ma tulin siia rääkima, siis, ähm, siis ma unustasin rõhutada, kui oluline on ikkagi arvestada inimväärikusega ja samuti, et tuleb ka äh, võidelda äh, nende õiguste eest. ja ma sooviksin paari sõnaga rääkida ka meie äh, strateegiat üldisemalt ja et tagasisaatmine ja tagasipöördumine ei ole ähm, ainsaks eesmärgiks, vaid meie eesmärgiks on ikkagi üldine raamistik, solidaarsus, vastutus ja tõhusus ning ka ähm, õiglus, äh, mille, tänu millele me saame tagada selle, et, äh, et me saame Euroopa Liidus ikkagi kaitsta neid, kes kaitset vajavad ja selleks, et äh, hakata nende väljakutsetega hakkama saada inimväärikal moel, siis seda enam on oluline, et me läheneme asjale terviklikult, vaatame, kuidas on reformitud varjupaigasüsteemi, me oleme ka vaadanud, kuidas tagada legaalset rännet ja äh, millised on arengud Euroopa Liidus, Euroopa Liidu väliselt, siin praegu just äh, Fabrice, äh, kes esines, kes teeb koostööd partnerriikidega me, meie piiridel, kes tegeleb ka rändemarsruutidega ja samuti me peame võitlema smuugeldajate vastu ning see võitlus juba ka kannab mõningaid esmaseid vilju ja, ja oma teatises me tõime ka välja erinevad tegevused, mida me teeme, teeme ka äh, IOM-iga, samuti äh, ÜRO inimõiguse äh, volinikuga koostööd ja neli tuhat rändajat ja umbes kaks tuhat riigisiseselt ümber paigutatud said ähm, mettabi ja samuti eh, palju abi oleme andnud ka ÜRO kaudu abivajajatele ja üle viieteistkümne tuhande rändaja, see nende hulgas kümme tuhat Liibüast on saanud kasu ka ähm, abistatud vabatahtlikust tagasisaatmis ähm,, tagasipöördumiskavast. ja ja äh, eelmisel nädalal me nägime, nägime, et väike rühm inimesi Liibüast äh, Tuneesiasse evakueeriti ja nüüd me näeme ka, et on as-, mm, juba hakatud rakendama mm, äh, kodudesse tagasipöördumist, samuti me peame tegelema ka ähm, ähm, rände aluspõhjustega, oluline on ka meie süsteemide vastupanuvõime, samuti me pea-, et ähm, erasektori raha on ka väga palju suunatud ähm, rändevaldkonda, samuti ümberasustamisega oleme me äh, äh, palju saavutanud, meil on nelikümmend neli tuhat inimest ümber asustatud, nii et see ka näitab, kuidas liikmesriigid on pühendanud, pühendunud sellesse töösse, et äh, et ikkagi toetada ähm, legaalseid turvalisi rändeteid. et ähm, ma soov-, ütlen seda sellepärast, et äh, meie meetmete eesmärgiks ei ole Euroopast kindlust teha, vaid meie eesmärgiks on ikkagi äh, luua ähm, turvaline sadam nendele, kes vajavad kaitset, aga me peame tagama kaitset nendele, kes äh, vajavad seda, aga sellel on ka teine pool, nii et need, kes ei vaja kaitset, Nemad peavad läbima individuaalse äh, olukorra analüüsi, arvestades ka inimõigustega ja vaatama, millist ähm, kaitset neil vaja on saada, need, kellel ei ole õigust kaitset saada, nemad peavad äh, oma koduriiki tagasi pöörduma. nii et ähm, see on seotud siis ka ähm, tagasisaatmise tagasivõtuga, see on oluline äh, probleem, kui me vaatame hiljutisi arve, siis me näeme ainult kolmkümmend kuus protsenti ebaseaduslikest rändajatest on tegelikult üldse tagasi pöördunud ning ähm, siin on ähm, see on seotud ka liikmesriikide ametite probleemidega, kes tegelevad tagasisaatmisega ja mul on väga hea meel, et ähm, te olete ka selle küsimusega tegelenud ja komisjoni poolelt me oleme üritanud abistada liikmesriike selleks, et et inimesi ka tegelikult tagasi saatakse. mis puudutab vabatahtlikku naasemist, siis see on meie jaoks eelistatum variant ja me äh, anname liikmesriikidele ka päris palju finantsabi selleks, et nad saaksid ähm, tagada nendele, kes soovivad vabatahtlikult naaseda, see, ähm, et nad saaksid seda teha ähm, inimõigusi ja inimväärikust austades ja kui ma räägin teile mõningatest andmetest, mida liikmesriigid on meile esitanud ja, ja ka äh, siin on päris põhjalikud andmed ähm, naasemise kohta ära toodud ja te saite need andmed ka enne tänast kohtumist. ja nagu me ennem oleme, ennem juba ütlesin, et kui soovite lisainfot saada selle või siis ka teiste korralduste kohta, siis loomulikult võime selle äh, teile edastada. aga see, need andmed näitavad, et et vabatahtliku tagasipöördumise osas on väike tõus toimunud, nii et kolmekümne, üle natukene kolmekümne tuhande, natukene neljakümne tuhande inimeseni oleme jõudnud. aga põhjus, miks me oleme näinud seda kasvu, on see, et et see võimalus, et neid võidakse sunniviisiliselt tagasi saata ähm, ikkagi äh, paneb inimesi pigem vabatahtlikus korras tagasi pöörduma, sellepärast et, et sellisel juhul on neil olemas ka edasine toe võimalus. ja, ja me näeme, et siin on probleeme eelkõige just päritoluriikide äh, ametite äh, ka probleeme. nii et kui mõnel isikul ei ole reisipassi, siis loomulikult tuleb päritoluriigilt ähm, selline reisidokument taotleda. ja, ja siin on meil vaja siis ka koostööd partnerriikidega ja tihtipeale see koostöö on keeruline, sellepärast et mõnikord konsulaadid lihtsalt ei äh, tuvasta oma kodakondseid, äh, kui nad näevad, et ähm, sunniviisilise tagasisaatmiseks ohtu ei ole. aga see rikub ka liikmesriigi õigusi otsustada, kes äh, tohib ja ei tohi nende territooriumile siseneda, aga see, aga see on seotud ka meie partnerriikide kohustusega järgida rahvusvahelist õigust ja tagasivõtt on kohustus vastavalt äh, rahvusvahelisele õigusele ja ja kui me räägime näiteks Sahara aluse Aafrika riikidega, siis see on osa ka erinevatest koostöölepingutest, mis me oleme sõlminud, näiteks Cotonou lepingus, seal on artikkel kolmteist, mis toob väga äh, tugeva õigusliku aluse äh, tagasivõtulepingute kohta äh, just AKV riikide osas. ja mida siin veel lisaks vaja on, on praktilised korraldused, mis praktiline menetlus, mis võimaldab tagasivõttu korraldada ja tihtipeale me peame kasutama õiguslikult mittesiduvaid äh, taas-, tagasivõtulepinguid ja see on siis äh, täiendus Cotonou äh, lepingule, Cotonou lepingu artiklile kolmteist. nii et siin on oluline tagada koostöö tagasivõtu osas arvestades rahvusvaheliste ähm, sätetega ja kui keegi teist soovib saada äh, lisainfot nende korralduste ähm, äh, väljundi kohta, siis hea meelega anname teile seda. ja sooviksin ka selgelt öelda, et äh, komisjoni eelistatud variant on see, et alati, kui võimalik on, siiski oleksid siduvad, õiguslikult siduvad ähm, kokkulepped siis ähm, siduvate äh, tagasivõtulepingute näol, aga see ei ole alati võimalik. sest nagu ma ütlesin, mõningad partnerriigid, äh, arvestades ka ähm, päritoluriikide äh, poliitiliselt tundlike küsimustega, siis on seal probleeme ja seetõttu kolmandad riigid tõrguvad tagasivõtulepinguid sõlmimast. ja meie omalt poolt peame üles näitama paindlikkust ja vaatama, kuidas me oma tulemusi saavutada saaksime ja oluline on ikkagi äh, Äh, austada ka äh, rahvusvahelist Euroopa õigust ja ka äh, vastavate isikute õigusi. ja tooksin teile natukene rohkem detaile selle kohta, milliste edusamme me oleme saavutanud riikide kaupa, nii nende osas, kellega me oleme administratiivkorraldused välja töötanud ja need, kellega meil on formaalsemad tagasivõtulepingud sõlmitud, nii et kaks äh, riiki, äh, Mali ja Afganistan, äh, keskenduksin neile, alustan Malist, see on väga hea näide, kus selle kohta, et Euroopa Liit peab omalt poolt ka arvestama selle poliitilise tundlikkusega ja aastal kaks tuhat kuusteist olin meedias äh, valeinfo alg-, äh, lepingute allkirjastamise kohta ja äh, väideti, et tegu ei olnud ametliku ähm, ähm, tagasivõtulepingu allkirjastamisega, aga samas tuleb öelda, et Mali tegelikult väga hästi teeb koostööd meiega ja on ka Tuneesias, Liibüas ähm, kinni jäänud kodanike ähm, tagasivõtuga äh, tegelenud, aga samas sellegipoolest meil probleemi on tagasivõtu osas seoses selle äh, tõrkega, mis tekkis eelmisel aastal, nii et praegu tegelikult tagasivõtulepingut Maliga ei ole. nüüd Afganistani kohta. Euroopa Liidu Afganistani ühiste edasiste sammude rakendamine on läinud rahuldavalt sellest ajast peale, kui see oktoobris kaks tuhat kuusteist rakendus, siis äh, on ähm, üheksakümmend tšarterlendu aset leidnud äh, ja kakssada kaheksakümmend seitse tagasipöördujat on olnud ähm, nende lendude pardal. ja, ja võib öelda, et liikmesriigid on üldiselt rahul olnud äh, koostöö üle Afganistani äh, ametivõimudega. siin on küll ähm, mõningaid probleeme praktilises faasis, aga ka ähm, samas on ähm, näha, et äh, Afganistani vabatahtlikult tagasipöördujate arv on suurenenud tuhande viiesajalt aastal kaks tuhat viisteist kaheksakümne kolmesajani ka aastal kaks tuhat kuusteist. ja äh, samuti Äh, Bangladesh, siis äh, nende kodanikud äh, on ähm, siis nende rahvuste hulgas, kes ei tule Aafrika riikidest, aga sellegipoolest, kes moodustavad ühe suurima rühma rändajatest, kes jõuavad Euroopa Liitu Vahemere marsruudi kaudu ja ja meil on ähm, nüüd läbi viidud ka menetlused, mis puudutavad isikute tuvastamist, kellel ei ole õigust ähm, territoriaal, meie territooriumile jääda. Äh, Guinea, siin on ka edusamme saavutatud ja siin on tegu äh, riigiga, kus on kaksteist miljonit elanikku, aga viimase kahe aasta jooksul on see olnud üks ähm, top kolmest äh, riigist, kus kodanike on Vahemere marsruudi kaudu meieni jõudnud ja varem oli tagasipöördumise määr ainult viis protsenti, aga selle aasta juulis meil saime ka parimate tavade kokkuleppe sõlmida ähm, tagasipöördumusprotseduuri kohta ning nüüd on tagasipöördumised aset leidnudki selle korralduse alusel ja, ja me näeme siis ka, kuidas tagasipöördumised arenevad nüüd Etioopia kohta, koostöö tuvastamise osas ähm, Etioopiaga on olnud väga keeruline ja äh, tihtipeale me oleme näinud, et Etioopia on keeldunud isikutest, isikute tagasivõtmisest, kui nad taga, vabatahtlikult ähm, ei naase. ja viimaste kuudel oleme väga palju tööd teinud Etioopiaga ning nüüd kaalutakse ka tagasi äh, pöördumise ähm, parimate tavade väljatöötamist ja mis puudutab veel teisi eh, olulisemaid riike, siis päritoluriike, see on siis Cote d'Ivoire, see ja ka andmetest eh, näitab ainult viis protsenti tegelikult on tagasipöördujaid ja me ei ole ka äh, Äh, näinud mingisuguseid pakkumisi selle kohta, kuidas seda ähm, arvu suurendada ja Ghana osas ka me näeme, et ähm, viimastel aastatel on ebaseaduslike äh, saabujate ähm, arv natukene suurenenud ja me peame arvestama siin ka partneriga äh, tundlike teemadega, aga samuti me ootame nüüd ka ettepanekut Ghana poolt ja ka mis puudutab Kambiat, siis seal on olnud positiivseid muutusi olnud ja ka seal on nüüd mõningaid korraldusid võetud, nii et see puudutabki nüüd AKV riike, kes on siis seotud ka Cotonou lepingu artikliga kolmteist. ja nüüd läheksin ka nende, selle valdkonna juurde, kus meil olid tagasivõtulepingud ja räägin ka sellest, mis juhtus, mis on juhtunud seitsmendast septembrist peale. nii et kõigepealt Pakistan, siis septembris meil oli ka ühine tagasi võtmise komisjon Pakistaniga ja siseministeeriumiga me asja arutasime ning me vaatasime ka, kuidas vähendada äh, probleeme Pakistani kodanikega Kreekas ja ma võin öelda, et äh, nad näitasid üles äh, head tahet ja eriti see elektrooniline platvorm, mida me, mille me oleme välja töötanud koos Siseministeeriumiga, siis see võimaldab meil kiirendada ka tagasivõtulepingute menetlemist ja me saame siis ka peatselt seda, nüüd kui vaatame idapartnerluse riike, Balkani riike, siis teen väga lühidalt, siin meil on tõesti tagasipöördumise määr väga suur, Ukraina nelikümmend viis protsenti ja mõningate Lääne-Balkani riigid, riikides on tagasipöördumine peaaegu sada protsenti et ähm, see ka näitab, et me oleme saanud üle ka viimaste aastate ähm, kitsaskohtadest ja ummikutest ja see puudutab siis ka ähm, Jugoslaavia, endise Jugoslaavia vabariiki Makedooniat ja Moldova puhul me oleme samu arengut näinud. ja nüüd Tuneesia juurde ja see on väga oluline teema, sest siin on ka Tuneesia esindajad ja see on ka äärmiselt oluline riik, sest et kui me vaatame saabujate arvu Itaaliasse ainult oktoobrikuus, siis Tuneesia kodakondseid oli seal umbes kaks tuhat seitsesada kaheksakümmend kaheksa ja see on umbes viiskümmend protsenti kõikidest saabumistest Itaaliasse oktoobrikuus ja nüüd on uus läbirääkimisvoor Tuneesiaga kavandatud kahekümne kaheksandal novembril järgmisel nädalal siis selleks, et äh, rääkida viisa lihtsustamisest ja samuti Euroopa Liidu Tuneesia äh, tagasivõtu äh, teemadel. ja kindlasti ma annan teile infot ka sellest nüüd Nigeeriaga läbirääkimised, need algasid kaks tuhat kuusteist oktoobris, aga nad on endiselt veel ummikus. ja hea meelega äh, räägiksin teile veel detailsemalt äh, nendest äh, arengutest, aga teil on selle kohta ka info olemas. ja lõpetuseks on, et see olukord ei ole lihtne, väljakutsed on endiselt veel olemas ja me peame ka vaatama, millised on kolmandate riikide huvid, me peame ka vaatama, millised on ähm, formaalsed tagasivõtulepingud ja ja Euroopa Liidu poolel me peame endiselt kaaluma seda, kuidas me saame mobiliseerida mm, neid juhtumipõhiselt välja töötatud stiimuleid selleks, et meie partnerid sooviksid meiega koostööd teha ja me siinkohal me peame arvestama ka tundlike küsimustega, mis on seotud nende partnerriikidega, peame arvestama ka nende mm, probleemidega, näiteks suutlikkuse mm, ebapiisavus ja nii edasi. nii et lõpetuseks tahaksin öelda, et kui te soovite saada veel detaile nende korralduste kohta, läbirääkimiste kohta, siis hea meelega anname veel detailsemat infot. ja kui soovite veel põhjalikumat infot saada, siis me võime võib-olla põhjalikumalt rääkida ähm, konkreetsemalt ühest või teisest ähm, riigist, aga arvestades, et tegu on sensitiivsete küsimustega, siis me peame tegema seda ähm, kinnise kohtumise käigus ja ma sooviksin, härra esimees ütleb, et ta soovib tänada siin ka Tuneesia ja Maroko esinejaid. ja äh, ka äh, peale seda siis, kui libekomisjoni esindajad sõna on saanud, aga igal juhul tere tulemast ka meile Euroopa Liidu Aafrika nädalal ja nüüd need, kes soovivad sõna võtta, meil on päris pikk sõnasoovijate nimekiri siis Holmer, proua Nänge, Nänge. Um, Mrs Bjork and Miss, Mrs Grappini and Mr Lenars. Okay, that's it and, and ja ongi kõik. Mari-Kristiin, kas sa soovid ka sel teemal sõna? päris kindel, jah? hästi, nii me siis äh, teeme ja härra Martšiu samuti. ja alustame proua Holmeieriga. suur tänu, esimees. kõigepealt äh, tänan väga põhjaliku ülevaate eest. samuti tänan veel kord äh, selle eest, et te olete need äh, kokkulepped lepped, mis meil mitteametlikult teatud riikidega on mingisse süsteemi pannud äh, kolmkümmend neli tuhat tagasipöördujat, see arv on julgustav, liigub õiges suunas. samas me teame, et äh, kui äh, me räägime tagasi äh, pöördumises siis äh, edendatud on vabatahtlikku tagasipöördumist. kas oleks võimalik selgitada, millised on seal äh, toetavad meetmed? tahaksin rääkida siin ühest probleemist seoses tagasipöördumisega või tagasisaatmisega. me oleme silmitsi olukorraga, et kui inimesed on tulnud ebaseaduslikult riiki ja nad tahetakse tagasi saata, siis nende poole pöörduvad äh, endised inimsmugeldajad, kes aitavad neil nii-öelda põranda alla minna ja siis kasutatakse nende haavatavat olukorda ära. ühest küljest nad peavad tagasi pöörduma, teisest küljest nad ei taha tagasi pöörduda ja siis neid äh, kasutatakse niimoodi ära organiseeritud kuritegevuse erinevate mm, nii-öelda valdkondade poolt äh, kuritegelikul eesmärgil, kas on äh, meetmeid, mille abil oleks võimalik äh, takistada seda äh, ärakadumist, äh, põranda alla minemist ja samuti äh, seda, et järjest äh, enam nendest inimestest pöördub kuritegelikule teele. järgmisena proua Kienge, palun. suur tänu, Claude. kõigepealt tahaksin ma öelda, et ma ei ole nõus äh, sellega, et eesmärk pühitseb abinõu, eriti kuna see on seotud Euroopa Parlamendi pädevusega. tagasisaatmislepingud äh, peaksid olema institutsioonide vahelise kokkuleppe pädevuses ja me ei saa sõlmida kokkuleppeid kolmandate riikidega, jättes parlamenti kõrvale. suur tänu äh, tehtud töö eest ning äh, selline suhtumine ei saa muutuda moodus operandiks äh, ning äh, me ei saa lubada ka arbitraarset arengut lihtsalt liikmesriikides. enamasti meil on vaja rohkem Euroopat ja rohkem solidaarsust. inimõigused ei saa jääda eksisteerima käsikäes mitteametlike lepingutega. meil on vaja toimivaid menetlusi seda eriti sellega seoses, et enne minevikus sõlmitud lepingud rikuvad inimõiguseid. ma tahaksin esitada kaks küsimust. Äh, nagu te teate, et äh, tagasivõtulepingutega ei ole sõna, ei ole ainsadki edusamme tehtud Nigeeria, Alžeeria ja äh, teiste selliste riikidega. kuidas te seda selgitate? liikmesriigid on rahul sellega, et tagasivõtuleping toimub Afganistaniga Ah, aga sellest ju ei piisa. ning teine küsimus, ka äh, sellest, mis tingimustes tagasisaatmine toimub, äh, kas see käib kooskõlas rahvusvaheliste ja Euroopa äh, seadustega? kas inimese vaba tahet võetakse ka arvesse ning kas on garantiis, et, et need inimesed äh, et need inimesed, eh, koheld-, neid inimesi koheldakse hästi, kui nad jõuavad tagasi oma koduriikidesse. Um, suur tänu, Cecil, järgmisena saab sõna proua Intvelt. suur tänu, esimees. see kõik muidugi kõlab väga loogiliselt. kui äh, taotlus äh, on tagasi lükatud, peaks inimene tagasi minema oma päritoluriiki, me oleme kõik sellega nõus. aga tegelikkus on keerulisem kui see, mida te just ütlesite. mina äh, tahaksin teada seda, et te ütlesite, et on praktiliselt võimalik, äh, et on võimatu praktiliselt sõlmida selliste riikidega nii äh, tagasivõtulepinguid. ma võin aru saada, et miks nemad seda ei taha, aga meie kui Eh, kui majanduslikult võimas liit, meil peaks ju suur mõjujõud olete, olema. Te ütlete, et kõik läheb hästi, inimesed on rõõmsad ja lähevad tagasi. ja nende taasintegratsiooni programmid on olemas, aga mida see tegelikult tähendab? kui perekond saadetakse tagasi Afganistani kus, ja nende lapsed on eh, enamuse eh, oma elust elanud Hollandis või mõnes teises Euroopa riigis, tüdrukud, kes siin on üles kasvanud ja kes saadetakse tagasi Afganistani. mis elu neid seal ees ootab? kas komisjon seda, selle vastu ka huvi tunneb? ja ma olen nõus sellega, mida ütles Cecil King, meil on olemas õiged instrumendid. minu meelest on tegemist üldise trendiga, mitte ainult selles valdkonnas. nõukogu eriti, aga komisjon teeb seda Äh, äh, aga seda komisjoni õhutustel üritatakse pidevalt tegutseda väljaspool äh, instrumente, illegaalseid vahendeid, me oleme need vahendid loonud põhjustega, sest need võimaldavad inimestele mingisuguseidki garantiisid. kuidas neid aga, aga need õiguslikult mitte siduvates tagasivõtmislepingutes, kuidas see välja näeb, mis saab nende inimõigustest, ma tean, et inimõigused ei ole moes, aga mina olen vanamoeline ja mina arvan, et nad on olulised. et milliseid garantiisid me võime neile inimestele anda? ja lõpuks, mida kavatseb komisjon teha, et äh, saada äh, toimivad äh, õiguslikud instrumendid ja toimivad lepingud, selle kohta olen väga vähe kuulnud. suur tänu! ma kuulasin seda, mida öeldi, aga ma tahaks rääkida üldisemalt asüülipoliitikast, mis minu meelest ei äh, ole meie nõudmiste kõrgusel, see on murettekitav enamus äh, meist on nõus sellega, et olukord on Euroopas äh, inimeste vastu äh, aina, aina ebainimlikum, saadetakse inimesed minema, keda pole elus milleski süüdi mõistetud, inimesed saadetakse suvaliselt tagasi Tuneesiasse, Liibüasse ja nii edasi. nii et võib-olla kõik ei ole selle roosilise pildiga nõus, mis puudutab tagasisaatmispoliitikat, sest te ütlesite, et meil on vaja humaanset tagasisaatmispoliitikat, minu meelest on tagasisaatmis poliitika ja ebamoraalsem ja ebainimlikum. minu kodumaal Rootsis noored, kes alles on täiskasvanuks saanud, saadetakse tagasi, isegi mitte tagasi, eh, eh, kuhu nad pole jalgagi tõstnud. see ei ole turvaline ning väga paljud eh, inimesed saadetakse tagasi ning Eh, ja see, nende selle vastu võitlevad poliitikud kui ka need inimesed, kes laste eest hoolitsevad, et selline äh, tagasisaatmine lõpeks. mida saaks teha, et, eh, et Rootsi valitsus ei saadaks enam neid inimesi Afganistani, mis on, milline on tee edasi? kas on mingisugune demokraatlik kontroll sellise äh, see tegevuse vastu meie parlamendina ei saa seda kontrollida, kas on olemas mingisugune võimalus üle vaadata ähm, äh, turvalisuse olukorda, Norra näiteks lõpetas tagasisaatmise ära äh,, näiteks äh, kas ei võeta arvesse inimõigusi või lapse äh, esmaseid huvisid. Afgaani ministrid ütlevad, et nad ei saa äh, olukorraga hakkama, et ei ole kõik hästi või näiteks reeglid äh, Eh, sellised reeglid, et me ei saada tagasi inimesi riikidesse, kus nad pole jalgagi tõstnud ennegi, eh, enne, nii et eh, väga palju on mõelda veel selliste reeglite üle, meil ei ole praegusel hetkel mitte mingisugust kontrolli ja see tähendab rikkumisi, see on in-, see on ebainimlik, ebamoraalne ja ebatõhus. proua Sargentini, palun, suur aitäh! ma tuleksin selle juurde et te lubasite meile jagada detailsemat infot. see vastusena meie küsimusele, kus, äh, mis tuli meile kirja näol, kus me ajame segamini äh, ametlikud ja mitteametlikud kokkulepped, kui te saadate meile kirja või teie äh, osakonna juhataja saadab meile kirja, kus meile öeldakse, et et me külastame, et me üritame luua neljateist koma üheksa miljoni ähm, euro eest töökohti noortele Kambias. Äh, see, ähm, e, praegu meid huvitavad praegu tagasivõtmislepingud, sest me e, näeme, et selline kontroll meie poolt on aina keerulisem, sest on loodud mingisugused mitteametlikud struktuurid, mille, e, mida on võimalik kontrollida ja meil oleks vaja teiepoolset koostööd, et selle, ta kontrolli paremini läbi viia. mitteametlike lepingute puhul, puhul me ei saa mingit kontrolli lubada endale, sest väga raske on sellisel puhul äh, jälgida seda, kes on tagasi saadetud, ei ole võimalik äh, mitteametlike äh, lepingute osas midagi kontrollida. mitteametlikutel lepingutel ei ole ka mingisugust demokraatlikku kontrolli vastuvõtva poole peal. mina ei usu äh, et Afganistani valitsus või Mali valitsus või paljud teised äh, peab minema äh, oma parlamenti, et äh, ning aina rohkem riike ei soovi E, ametlikke tagasivõtulepinguid. E, meie jaoks oleks abiks, kui me saaksime e, vaatama, millised argumendid igal riigil on. oma kirjas leheküljel kolm te ütlete, et komisjon tegi ettepaneku jagada häid tavasid Cote d'Ivoire'i, Ghana ja Kambiaga. ma ei saa, leia mingit põhjust miks mitte ametlikke lepinguid nendega sõlmida miks nemad eelistavad mitteametlikke variante? igatahes äh, on, oleks hea asjast paremini aru saada ja siis teile küsimusi esitada, sest praegusel hetkel äh, ma ei leia teie kirjast ainsatki detaili. kui asi puudutab arvusid, siis äh, see on väga tore, aga see lisa, mille te saadete Eh, kolmandate riikide, olulisemate kolmandate riikide kodanikest, eh, siis eh, see jätab välja Afganistani, Pakistani, Maroko, Mali, Nigeri, Nigeeria ja Cote d'Ivoire'i. Neid mainitakse kirjas, aga andke meile konkreetseid andmeid, praegusel kui teil on äh, mõne riigiga raskusi, pange see lihtsalt äh, äh, lisadesse, ärge öelge, et Mauritaania on põhilised probleemid, kui me teame, et nad on ainult osa pikast nimekirjast ja veel paar küsimust ja ma tean, et aega on vähe. Etioopia. mina sain asjast nii aru. aga sa oled kõne, ajast üle rääkinud see ongi meie kontroll, ütleb kõneleja. teised rääk-, küsisid kaks minutit, sina oled neli tund-, neli minutit rääkinud. mina olen aru saanud siis, et läbirääkimistel Etioopiaga on neid Euroopa taotlenud, et Etioopia peab tagasi võtma äh, viiskümmend kaheksa inimest, enne kui meil on äh, Äh, mingisugune lootus äh, arengukoostöö osas äh, edasi tööd teha, kas võiksite sellest midagi rääkida, sellega ma lõpetan. ma tahaks lihtsalt öelda, et, et me pisut vastutame siin ise ka. proua Grappini, palun suur aitäh, esimees. ma räägin väga äh, lühidalt, et, äh, et äh, kompenseerida seda eelkõnelejat, kes väga pikalt rääkis, tahan esitada väga lühikese küsimuse teie poolt saadetud dokumentides ütlesite, et Nigeeria on põhiline päritoluriiki legaalsete immigrantide juures, see on väga hea, et te arve esitasite, te ütlesite ühtlasi, et äh, Nigeeriast on pärit ka enamus äh, inim-, enamus inimkaubandusjate ohvrid, eriti tüdrukute ja naiste näol. ma tahaks küsida, et kas te olete välja töötanud äh, mingisuguseid lisameetmed, et võidelda inimkaubitsemiste vastu, sest meil on vaja lahendusi, meil on vaja teha midagi enamat kui lihtsalt äh, äh, äh, fakte koguda, sest praegusel hetkel me tegeleme lihtsalt tagajärgedega, aga võib-olla võib-olla, võib-olla oleks vaja seda probleemi rohujuure tasandil lahendada. Yes, thank you um,, thank you very much and thank you very much for the suur aitäh teie sõnavõtu eest. Äh, olen nõus sellega, et, äh, et tagasivõtmise äh, poliitika on üks nõrgemaid meie immigratsioonipoliitikast ning ma näen hea meelega, et mingeid edusamme on tehtud. tänan, et meenutasite taaskord ka seda, et, ähm, et, et, et kolmand-, kolmandate riikide eh, kodanike tagasivõtmine on juba praegu toimuv protsess, meil on kõigile oluline meeles pidada. ma tuleks selle juurde, mida ütles Sofi Intvelt, eh, kui näiteks räägime Ghanast, kus me oleme kõige oluline kaubanduspartner, aga me isegi ei suuda mingisuguseid menetluslikke kokkuleppeid sõlmida Äh, me ei ole saanud mingisugust tagasisidet nende poolt ja, ja me kuidagi aktsepteerime seda kui täiesti normaalset nähtust, kas äh, ei oleks kuidagi võimalik suurendada survet, võttes arvesse, et meil on mitmesuguseid äh, kättesaadavaid instrumente, oleme teinud igasuguseid jõupingutusi, aga see pole kuhugi viinud meid. võib-olla oleks võimalik kuidagi selliseid riike rohkem survestada siis meil on ametlikud lepingud nagu näiteks riikidega nagu näiteks Pakistan. kui meie Kreeka saari külastasime, siis nägin üllatusega seal väga suurel hulgal Pakistani immigrante, kes äh, äh, oli saanud negatiivsed vastused oma taotlustele, aga neid äh, ei olnud sugugi mitte kuhugi saadetud, lihtsam oli tagasi saata need Türki ja kuigi meil on ametlik tagasivõtmisleping äh, Pakistaniga, aga mida oleks võimalik teha, et see küsimus äh, lahendada? ja võib-olla see ei ole just meie praeguse kohtumise teema, aga milliseid edusamme peaks tegema Euroopa pool, et äh, asjad läheks sujuvamalt ja kuidas näiteks tagasivõtmise direktiivi ülevaatamine peaks äh, selles osas äh, asju edasi aitama, enne kui ma annan äh, tagasi meie põhikõnelejale sõna annan, annan sõna Tuneesia Maroko delegatsiooni liikmetele. üks neist räägib araabia keeles ja seda tõlgitakse. Maroko tsiviilõiguste komisjoni esindaja parlamendist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 ütlesin, et te räägite araabia keeles ja see tõlgitakse hiljem prantsuse keelde, nii et äh, kui te räägite araabia keelt, siis teil on meie ees eelis, vabandust, et ma teid katkestasin. jätkake. المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي يعد بلدا مستقبلا للهجرة سواء من أفريقيا أو من بلدان أخرى وهكذا يتعاطى المغرب مع ظاهرة الهجرة من خلال ثلاث مستويات المستوى الأول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 Um, suur aitäh, ütleb esimees äh, araabia keeles äh, ja võib-olla siis nüüd keegi tõlgib äh, prantsuse keelde, palun. härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt ma sooviksin teid tänada, et võimaldasite mul võtta sõna selle olulisel teemal immigratsioon on humanistlik, sotsioloogiline, majanduslik probleem ning äh, võttes arvesse, kui palju on need äh, olnud, saabunud äh, pagulasi Aafrika ja Lähis-Ida kaudu Euroopasse, on, on sellega seoses on meie riik üritanud asjaga tegeleda teine küsimus puudutab äh, äh, globaalset lähenemist. Maroko võttis äh, vastu meetmeid, et et tegeleda umbes kahekümne kolme tuhande illegaalse immigrandiga, mis on pärit, meie anname neile võimaluse äh, saada meditsiinilist abi, haridust eh, ning eh, seega täidab meie kuningriik oma eh, kohustusi puudutab Marokost pärit illegaalseid immigrante Euroopas sandarmid, eh, meie sandarmid kaitlevad, eh, kaitsevad Euroopa piiri illegaalsete immigrantide vastu ning siseministeerium on öelnud, et eh, oleme viiekümnel tuhandel illegaalsel immigrandil takistanud Hispaaniasse jõudmast kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. ning oleme ka kahjutuks teinud kaheksakümmend inimkaubandusvõrgustikku, kes toimetasid illegaalseid immigrante Hispaaniasse. soovime teha koostööd Eest-Aafrika riikidega, et garanteerida suurem stabiilsus Aafrikas, mis äh, Äh, mille majanduskasv on viimasel ajal olnud äh, väga kõrge. mis puudutab seda, mis toimub Vahemerel, siis äh, peame üritama leida lahendusi illegaalse immigratsiooni vastu ja see lahendus peaks tulema Vahemerel mõlemalt poolt kallatelt, suur aitäh teile Ehm, tähelepanu eest. järgmisena Tuneesia parlamendist härra Khalifa. Mr Khalifa? Ah, he's not in the room, okei okay.. Let's just move, let's move now on. ta on, teda pole siin, jääme siis härra Mordi juurde. me hakkame oma ajakavast kõvasti maha jääma ning äh, see on väga oluline teema, nii et äh, vabandan kolleegide ees, kes juba järgmise päevakorrapunkti jaoks siia kohale tulid. Let me try and um, tackle some of these um, different points. Let me start perhaps tänan. kõigepealt äh, põhimõttelisest poliitikavalikust. ma tahan väga selgelt välja öelda, et kus võimalik, siis me komisjonis äh, selgelt eelistame äh, tagasisaatmis- ehk tagasivõtmislepinguid vastavalt äh, lepingu artiklitele kaks ja kaheksa, aga me oleme silmitsi teatud väljakutsetega, mitte alati ei ole me leidnud vahendeid, kuidas oma partnerid äh, lepingu sõlmimisega nõusse saada mõnikord äh, on olukord selline, et nendel riikidel on Euroopa Liidus äh, tugev äh, diasporaa ja siis riik on mures, et need tagasi koju saadetavad summad vähenevad ja tihtipeale ei suuda me Euroopa Liidu siseselt kokku leppida, milliseid seadusliku sisserände võimalusi pakkuda, niisiis äh, kui vähegi võimalik, siis me kahtlemata eelistame ametlikku lepingut. aga kui meil ametlikku kokkulepet ei ole, siis äh, meie Aafrika partneritel on lähtuvalt Kotonu lepingu artiklist kolmteist juba siiski siduvad kohustused olemas ja millised on need mitteametlikud kokkulepped siis? tegemist on mittesiduvate dokumentidega. Nad ei too endaga kaasa õigusi ega kohustusi. Nendes äh, on kirja pandud äh, poolte soovid teineteise suhtes, äh, toon teile ühe näite. seal täpsustatakse näiteks ajaplaani ja menetlust, seda, kuidas organiseerida tagasipöördumine mitte ainult kommertslendudega, vaid ka tšarterlendudega, identifitseerimismehhanismid, kontrollmehhanismid äh, taotluste üle. tegemist ei ole mingisuguste juriidiliste kokkulepetega, need lähtuvad ainult Kotonu äh, lepingu artiklist kolmteist. ja praktikas on see kõik äh, nii tõhus, kui suur on partnerriigi soov meiega koostööd teha kui teile tundub, et ei saa piisavalt äh, detailset äh, infot, äh, siis me võime täiesti pühendada sellele aega ja teeme seda suletud uste taga ja te saate kogu vajaliku info nende kokkulepete kohta. nüüd spetsiifiliste küsimuste juurde. proua Holmeier küsis vabatahtliku tagasipöördumise kohta. meie alati eelistame seda, me saame siis äh, pakkuda välja ka integratsioonipakette ja seal on kahepoolne huvi, inimene pöördub äh, väärikalt tagasi, tal on äh, teatav raha, et integreeruda kogukonda, kust ta pärit on ja samuti siis me toetame kogukonda, kuhu ta pöördub. näiteks Etioopia jaoks meil on jätkusuutliku ja väärika tagasipöördumise vahend. Etioopiale kakskümmend viis miljonit, Malile viisteist miljonit, Pakistanile, Afganistanile samuti osutame abi me soovime soodustada inimeste reintegreerumist nende kogukonda ja ka rahvusvaheline rändeagentuur on olnud kaasatud. ja proua Kienge, teie küsisite, et miks on raske sõlmida tagasivõtmislepinguid Maroko ja Tuneesia suguste riikidega enamasti on probleemiks äh, kolmandate riikide kodanike klausel. Need riigid äh, peaks tagasi võtma ka need inimesed, kes on Euroopa Liitu lahkunud nende territooriumilt, aga kes ei ole nende riikide kodanikud. liikmesriigid on äh, nõudnud sellist klauslit ja see on kõige keerulisem aspekt nendes tagasivõtulepingutes ja see on võimalik alles kõige lõpus ära lahendada. proua Intvelt me peame loomulikult järele mõtlema selle üle, mida on veel võimalik teha, et saada need ametlikud lepingud. ka justiits- ja siseasjade ministrid saavad aru, et nad peavad tegema koostööd ja vaatama üle viisapakkumised, mis nad äh, riikidele teevad me peame tõesti vaatama fokusseeritult, millised hoovad meil konkreetse riigiga on ja ma usun, et teile kellelegi ei meeldiks, kui me ütleks, et mingit arenguabi me ei osuta, kui te meiega koostööd ei tee. see võib-olla annab inimestele rohkem stiimuleid nendest riikidest äh, lahkumiseks, aga võib-olla me saame pakkuda teatud äh, viisavabadust äh, nende riikide diplomaatidele või muud sellist, me saame kaubanduse kaudu ehk pakkuda lisatoetust, äh, võib-olla mitte arenguabi vormis, aga teisiti, niimoodi, et meil oleks äh, positiivsed stiimulid äh, partneritele, et nad sõlmiksid meiega ametlikud tagasivõtulepingud ja see oleks parem kõigile, pole kahtlustki. mis puudutab Afganistani, siis liikmesriikides on äh, olukord selline et, et äh, kolmkümmend protsenti afganistanlastest äh, saavad äh, elamisloa liikmesriikides, see kõik sõltub sellest, millisest piirkonnast inimesest Afganistanis pärit on, seal on turvalisemaid, vähem turvalisemaid piirkondi aga mulle ei ole teada ühtegi juhtumit, kus äh, pikka aega Euroopas äh, elanud isik koos perekonnaga saadetakse Afganistani tagasi. ma küsisin kolleegide käest ka üle praeguse arutelu jooksul ja nemad ei ole teadlikud äh, ka sellistest juhtumitest. tagasi on saadetud ainult need pikaajalised Euroopa Liidus elanud isikud, äh, kes on äh, pannud toime kuriteo ja mulle ei meenu siin ühtegi äh, sellist lastega perekonda, selle küsimuse esitas proua Sargentini, kui ma ei eksi. proua Björk, teie küsisite lisa kohta. ma arvan, et siin oli tegemist infoedastusprobleemiga, seal oli täpne statistiline andmestik kõikide riikide kohta ja me jagame seda sekretäriaadiga kes edastab selle teile ja seal on sees kõik see info selle kohta, millistest päritoluriikidest pärit kodanikke on meil kõige raskem tagasi saada. Etioopia kohta te ütlesite, et mingit arenguabi ei pakuta, enne kui äh, viiskümmend kaheksa inimest on tagasi võetud päris nii see ei ole, me kasutame usaldusfondi, et saavutada positiivseid äh, tulemusi, näiteks Niger on siinkohal hea näide, kus me oleme panustanud äh, sotsiaalmajanduslikku arengusse ja seal valitsus teeb meiega ka tihedat koostööd mis puudutab nüüd äh, inimkaubandust, siis see on väga oluline aspekt, jällegi oleme teinud tihedat koostööd oma partnerriikidega toon näite Nigeeriast, meil on koostööplatvorm migrantide aitamiseks, meil on ühised uurimismeeskonnad ka Nigeris, kus korrakaitseasutused teevad koostööd ja teatava eduga on suutnud võidelda inimkaubitsejatega meil on olnud kaasatud äh, ka rahvusvaheline kriminaalkohus ja Frontex, et tagada parem infovahetus, äh, et kinni püüda inimkaubitsejad, kes kasutavad halastamatult ära kõige haavatavamaid inimesi. edasi. mis puudutab seda küsimust nüüd, äh, kuidas me partneritega koostööd teeme, me kasutame kõiki äh, vahendeid, mis meil on. me lähtume rahvusvahelisest äh, seadusandlusest, kui kolmanda riigi kodanik on ebaseaduslikult kolinud äh, teise riiki ja ta ei ole varjupaiga taotlust esitanud, siis ta tuleb tagasi saata lähtuvalt ka Euroopa Inimõiguste hardast, nii et me kasutame kõiki vahendeid, mis meil on, et toetada liikmesriike tagasisaatmisel. ja ma arvan, et kolleeg Lennart vist ütles Pakistani kohta üht-teist ja tõesti äh, keeruline on saada üle ja ümber praktilistest takistustest äh, tagasisaatmisel. tihtipeale näiteks äh, on meie oma seadusandlus selline, mis ütleb, kui äh, kaua aega tohib inimest kinni pidada enne tagasisaatmist, aga selle aja jooksul ei saa reisidokumente valmis või ei ole piisavalt poliitilist äh, tahet või administratiivset tahet. kui me tõsiselt tahame hallata rändevoogusid ja kui me tahame pakkuda kaitset äh, inimestele legaalsete kanalite kaudu, siis me peame ennast kokku võtma ja tõsisemalt äh, tegutsema tagasisaatmise valdkonnas ja siin on väga palju Euroopa Liidu poolt teha ja liikmesriigid peavad siin tõsiselt oma tegevuse üle järele mõtlema, kui me tahame tõhusamaid äh, tagasisaatmismenetlusi, äh, siis peab olema ka tõhus varjupaiga menetlus, need kaks on omavahel seotud, need äh, peavad teineteist toetama. nii palju praegu minu poolt, aga hea meelega tulen selle teema juurde edaspidigi tagasi ja räägin kõikidest asjaoludest detailsemalt, suur tänu! Sofi, ma saan aru, et sul on lisaküsimus, aga me oleme tugevalt juba üle aja läinud. ma saan aru, et äh, tagasisaatmislepingud äh,, tagasivõtmislepingud äh,, see on tõesti äh, väga tundlik äh, teema, järjest enam on neid äh, mitteametlikke lepinguid äh,, meie pädevustest on äh, üle sõidetud, vabandust Sofi, no kuule, väga kiiresti. mis see küsimus on? on tõesti väga ärritav, et me ei saa vastuseid paarile väga olulisele küsimusele ja teie nimetate seda siin äh, tõesti küsimuste-vastuste tunniks. ma küsisin palju sisukaid küsimusi, aga üks, millele te vas-, ei vastanud, oli see, et kuidas te garanteerite ja kontrollite, et inimõiguste standarditest äh, peetakse kinni, sellepärast et äh, kui vaadata nüüd äh, seda riikide nimekirja, siis ma ei usu absoluutselt, et äh, Euroopa Liidul ei ole võimalik äh, neid riike mõjutada, ei ole võimalik neid veenda, et nad sõlmiksid meiega seadusliku tagasivõtmislepingu. ja ma hea meelega vastan sellele küsimusele. kui tagasipöördumist äh, tehakse koostöövahendi abil, siis äh, sellega käivad kaasas äh, kõik äh, apelleerimistagatised, õiguslikud tagatised, nii nagu tagasipöördumise direktiiv seda ette näeb. kõik tagasisaatmised on apelleeritavad ja liikmesriigid, kes võtavad sellise ostuse vastutavad lähtuvalt äh, sellest äh, standardpraktikast, äh, mis nende õigusraamistikus eksisteerib. palun. mainin omalt poolt veel, et ühesõnaga, te olete tõesti küsimusteks väga hästi ette valmistunud ja riikide positsioonid äh, tulid siin väga hästi välja. ühesõnaga, meil ei ole võimalust siin nüüd kõike uuesti läbi võtta, aga lähtuvalt kontaktidest, mis meil äh, nüüd äh, on olnud septembris ja praegu, me tahaksime öelda, et siin jah, tõesti päris küsimuste-vastuste tunniga tegu ei olnud, aga me tuleme selle teema juurde tagasi ja suletud uste taga ma kindlasti äh, soovin, et meil jätkuks edaspidi ka koostöö ja võtan teie pakkumise nii-öelda vastu ja koordinaatorite ringis arutame seda liikmetega veel edasi. niisiis, äh, kolleegid, äh, suur tänu väga asjakohaste sisukate küsimuste eest. ma ütlesin selgelt välja, et jah, meie pädevustega ei ole siin arvestatud, aga Simon, suur tänu täna siia tulemast, me kindlasti jätkame sellist arvamusvahetust ja me teame omalt poolt, kus need lüngad on. igal juhul suur tänu väga detailse ettekande eest ja nüüd äh, palun, proua Kall, kas te saaksite tulla üle võtta juhtimise? Uh, lugupeetud kolleegid, jätkame. meil on veel kaks päevakorrapunkti, enne kui kell kuus hääletamine algab, nii et me peame tõesti natukene kiirustama. järgmine päevakorrapunkt äh, käsitleb kesksüsteemi loomist nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistjate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi ehk siis EKRE-s TCN-i süsteemi. ja kaks tuhat kuusteist tehti direktiivi ettepanek ja libe sai oma mandaadi kaheksakümne üheksandal kaks tuhat kuusteist ja tollal oli raportööriks härra Kirkhopp, aga peale äh, läbirääkimisi nõukogus, ähm, kui äh, komisjon tuli välja veel lisaõigusaktiga, äh, mis puudutas siis ka sõrmejälgede ähm, salvestamist, siis, siis annaksingi nüüd sõna härra Taldoniga, ta ei ole siin kohal. nii et härra Dalton, palun ikkagi on siin. jah, ma õnneks mul ikkagi õnnestus siia jõuda, ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik. niisiis, äh, nüüd on võimalus meil teabevahetust äh, parandada ja ka äh, liikmesriikide koostööd terrorismi ja kuritegevuse vastases võitluses tõustada nüüd, mis puudutab varem tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja selle teabe edastamist, see on oluline ka üldsusele ja see on oluline ka inimeste liikumise jaoks Euroopa Liidus ja see on oluline ka vastastikuse tunnustamise tõhustamiseks justiitskoostöö osas. ja seetõttu on ainult õige, et ähm, et Euroopa Liidu kodanike ja kolmandate riikide kodanike ähm, osas oleksid võrdsed tingimused. nüüd, mis puudutab seda, neid ettepanekuid, siis ma ei leia, et see et see komisjoni ettepanek väga suuri muudatusi sisse viib, sellepärast et meil on tõesti mandaat EKRE-sse direktiivis olemas ja see käsitleb suuremat osa nendest ähm, probleemsetest küsimustest, nii et me peaks seda teemat uuesti äh, avama, aga see komisjoni ettepanek täiendab EKRE-sse ähm, ettepanekut ja see võimaldab liikmesriikidel äh, siis ähm, tuvastada, milline on ähm, vastutav liikmesriik, kus on tehtud kolmanda riigi kodaniku kohta süüdimõistev kohtu otsas. ja mina olen valinud äh, sellise lühe, äh, lähenemise, et me lähtuksime juba olemasolevast mandaadist, mis meil on EKRISE direktiivi osas. aga siin on paar võtmeteemat, kus ma olen mõningaid äh, muudatusi teinud ähm, sellesse raporti projekti. kõigepealt ma leian, et oluline on kohaldamisala ähm, äh, laiendada kõikidele ähm, haavatud äh, isikutele, mitte ainult lastele. ja see puudutab siis ähm, äh, ka inimesi, kes, taustakontrolli inimestele, kes töötavad siis konkreetsetes äh, tundlikes valdkondades ja ja mis puudutab ähm, äh, ja oluline on, et ähm, liikmesriigid, kes on ähm, kogunud infot kolmandate riikide kodanike kohta, ähm, et nad seda infot ka jagaksid teiste liikmesriikidega ja seetõttu meil on sarnane säte direktiivis olemas, seda me peaksime ka siin peegeldama, samuti ma olen siin andmekaitset käsitlenud ja samuti äh, koolituse küsimust käsitlenud ja samuti käsitlenud küsimust, äh, mis puudutab siis äh, süütuse presumptsiooni ja, ja õigust õiglusele kohtumenetlusele. ja mis puudutab ähm, päringu tabamust, äh, siis see ei tohiks iseenesest mõjutada kohtuotsust ja päringu tabamus ei tohi iseenesest mõjutada kohtuotsust ja kahjustada nii seaduse ees võrdsuse põhimõtet samuti minu jaoks oli oluline see, et, ähm, et juurdepääsuõigused oleksid ka selged. ja arvestades nüüd tulevase andmebaasi rakendamisega, siis on oluline, et see oleks võimalikult hästi funktsionaalne. ja oluline on see, et ka näokujutised ähm, salvestatakse süsteemis, kui neid äh, liikmesriigis kogutakse ja sellest hetkest peale, kui süsteem rakendub. nüüd, mis puudutab juurdepääsu äh, süsteemile mm, Euroopa Liidu ametite poolt tööülesannete täitmiseks, siis ma olen pannud siia Frontexi, see on kooskõlas ka mm, varasemate direktiivi sätetega. ja äh, mis puudutab kodakondsete küsimust äh, selles mm, süsteemis, siis me oleme seda ka varem arutanud, oleme seda ka liikmesriikidega arutanud ja mul on endal mõningaid küsimusi Eh, tekkinud eh, sellega, et eh, mis puudutab konkreetselt Euroopa Liidu kodanike kaasamist. ja, ja mm, meil on vaja ikkagi lüngad süsteemis sõlmida ja me ei tohiks Euroopa Liidu kodanikke erinevalt kohelda kolmandate riikide kodanikest, mis puudutab nende ehm, võimalikke süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja mis äh, puudutab ähm, siis andmete säilitamisaega, see on liikmesriikide pädevuses ja Euroopa Liidul ei ole harmoneeritud ähm, ähm, õigussüsteemi või äh, kuritegude süsteemi ja seetõttu meie töövolitused äh, on siin piiratud. ja ootan huviga meie koostöö jätkamist ja ootan huviga, mida on öelda variraportööridel ja kolleegidel, aitäh! aitäh, härra Dalton! mul on kolm sõnasoovijat, kõigepealt härra Tajon. suur tänu, proua esimees! ja suur tänu ka härra raportöörile selle sissejuhatuse eest. ma pean ütlema, et põhimõtteliselt see tsentraalne süsteem süüdimõistete kohtuotsuste kohta kolmandate riikide kodanike puhul, et sellel on mõningaid positiivseid punkte, aga samas mul on ka mõningaid kriitili-, kriitilisi punkte komisjoni ettepaneku osas, mida raportöör ei käsitlenud ja see puudutab definitsiooni 3G-s ja see puudutab ka mõistet kolmanda riigi kodanikelt. kui meil on olemas Euroopa Liidu kodanike süsteem, Ehm, kus saab esitada päringuid Euroopa Liidu kodanike kohta ja meil on siis ka kolmandate riikide kodanike süsteem, sellepärast see on tsentraliseeritud, sest nii on see ette nähtud komisjoni ettepanekus, aga ma ei näe mingit põhjust, miks me peaksime diskrimineerima kolmandate riikide kodanikke, kes on ka Euroopa Liidu kodanik ja, ja kellel on ka ähm, Euroopa Liidu liikmesriigi pass äh, ja peaksime neid diskrimineerima võrreldes teiste liidu kodanikega nii et 3G-st äh, äh, tuleb äh, välja võtta see punkt isikud, kes omavad ka Euroopa Liidu liikmesriigi passi, nii et ma ei tea, kuidas me saaksime seda toetada. ja artikkel viis, ähm, iga süüdimõistetud kolmanda riigi kodaniku poolt. aga süüdimõistetud, see tähendab, et ähm, see tähendab kõike väiksest trahvist alates kuni vanglakaristuseni ja minu meelest peaks olema süsteem selliste kuritegude kohta, ehm, mis on ikkagi, eh, siin on tegu selliste süütegudega, mis peaksid olema seotud eh, vabaduskaristusega, mitte et siin on, peaksid olema hõlmatud kõik süüdimõistvad kohtuotsused. ja küsimus on ka selles, kuivõrd me soovime seda süsteemi üle koormata. nüüd eh, näokujutised ma mäletan veel seda päeva, kui me leidsime, et sõrmejälgede võtmine on tundlik küsimus, aga me vajame sõrmejälgi sellepärast, et nende alusel me saame tuvastada isikud. aga nüüd öeldakse, et sõrmejälgedest ei piisa, nüüd on vaja ka näokujutust, aga kus me siis lõpetame? nii et ka selle kohta on mul küsimusi. artiklis seitse me näeme, et all for eh, then esimeses lõikes, et see et äh, see kohtu, süüdimõistev kohtuotsus võib põhineda siis vastaval kohtumenetlusel või siis vastavalt siseriiklikul õigusel, aga see võib tähendada ükskõik mida, nii et äh, kriminaalmenetlus äh, on ikkagi selge ja me peaksime seda, neid teisi variante siin täpsustama. Europol, Eurojust juurdepääs, ma sooviksin saada raportöörilt selgitust, miks on oluline äh, nende ametitele, et neil juurdepääs on süsteemile. ja samuti sooviksin teada, miks raportöör soovib seda isegi laiendada ähm, ka Frontexile. artikkel kümme et me paistame nõustuvat sellega, et tegu on lihtsalt rakendusliku õigusaktiga et kõik elemendid, äh, mida komisjon on siin välja on toonud, et kas äh, need peaksidki olema ainult rakendusaktid või soovime ikkagi siia saada ka delegeeritud õigused, härra Albrecht. aitäh kõigepealt äh, mulle sõna andmast ja mina sooviksin ka toetada seda märkust, et, et sellel süsteemil on mõtet ja ma nõustun ka paari märkusega, mida härra Dion ka rääkis kohaldamisala, siinkohal ma sooviksin äh, üle kinnitada ja nõustuda sellega, mida härra De Jong ütles, et äh, et nüüd meil on selline säte, mis äh, diskrimineerib Euroopa Liidu kodanikke, kellel kogemata on ka kolmanda riigi kodakondsus, ei ole legaalne ja me peaksime sellise äh, sõnastuse välja võtma ja me oleme ka vastava muudatusettepaneku esitanud, see ei ole kooskõlas ka meie lepingutega ja me ei saa isegi aru, miks selline sõnastus komisjoni ettepanekus sees on, ausalt öelda. ja mis puudutab näokujutisi, siis äh, siin ma olen äh, nõus selle seisukohaga, et äh, me oleme ikkagi lähtunud sellest, et me piirdume sõrmejälgedega, kui sõrmejäljed on olemas, äh, siis äh, ja me oleme lähtunud sellisest äh, lähenemisest, siis me peaksime seda kaitsma ka siin, et lisabiomeetrilisi andmeid ei peaks siia lisama, mm, sõrmejälgedest piisab, kõik muu oleks üleliigne. ja seetõttu ma olen ka näokujutiste salvestamise vastu kuigi ma saan aru raportööri lähenemisest, et et ta soovib seda kohaldamisala natukene piirata ettepanekus. aga ikkagi ma leian, et nõjakujutusi ei peaks kaasama. ja mõned väiksemad märkused veel. ma ei ole päris sajaprotsendiliselt veendunud selles, et kas Frontexil on vaja juurdepääsu nendele andmetele, sellepärast et ega ei ole õiguskaitseasutusega ja need on teised asutused, kes tegelevad õiguskaitsega, aga ma arvan, et me arutame seda veel ja ootan huviga siis ka arutelusid kompromisside osas. aitäh, proua Intfeld, palun, aitäh! Angelika Niibler on äh, ALDE variraportöör, aga ta ei saa siin kohal olla ja seetõttu esinen tema nimel. tema artiklit kolm ei ähm, käsitle, sellepärast et need märkused on samasugused nagu eelkõneletamad ja nüüd edasi Euroopa Komisjon selgitas, selgitas memorandumis, et et üheks äh, stiimuliks oli lahendada siis ka turvalisuse küsimust ja edendada ka ähm, teabevahetust ähm, peale aset leidnud terrorirünnakuid. aga ei EKRE-s ähm, mõjuhinnangus ega ka analüütilises tugidokumendis, mis kaasnes selle ettepanekuga EKRE-s DCN-i kohta, äh, ei tule välja infot ega ei tooda välja mingeid tõendeid selle detsentraliseeritud EKRIS-e lisandväärtuse kohta. ega ei tooda välja, milline on lisandväärtus detsentraliseeritud ähm, EKRIS-t seitse-N-i terrorismivastases äh, võitluses. samuti siin mõningad küsimused on jäetud ähm, liikmesriikide ähm, pädevusse küsimused, ehm, mis on seotud kolmandatest kodanikest lastega ja mis on seotud ka mm, rändajatega. aga me peaksime eh, toeta-, kaitsma Euroopa Liidu eh, kodanike põhiõigusega ja ka mittekodanike põhiõiguse. ja veel üks märkus ka minu poolt, ma ei ole kursis selle raportiga, pean eh, tunnistama, aga sama küsimus tekkis esile ka siis, kui me rääkisime SIS-ist et kui me räägime süüdimõistvatest kohtuotsustest äh, kolmandate äh, riikide kodanike osas äh, kolmandates riikides, siis kuidas me teeme vahet kuritegude vahel, mida ka meie peame kuritegudeks ja, ja siis süütegude vahel või süüdiots-, mõistvate kohtuotsuste vahel, mis on selgelt poliitilise, poliitiliselt põhjendatud sest ja äh, veel sõrmejälgede kohta ma esitasin täna just parlamentaarse äh, küsimuse äh, selle kohta, et Hollandi ametivõimud, see tuli eile meedias välja, et põhimõtteliselt nad ei kasuta neid äh, sõrmejälgi, eh, mis on salvestatud passi, nii nagu nad peaksid tegema, nii et nad ei kasuta isegi seda varustust, mis neil lennujaamades näiteks on, selleks, et sõrmejälgi kontrollida. et ma mäletan seda eh, suurt eh, segadust äh, Äh, mis äh, siin korraldati, et justkui maailma lõpp saabub, kui me neid sõrmejälgi ei kogu, ei salvesta, aga nüüd tuleb välja, et Holland ei kasutagi neid, nad ei kontrolligi neid ja ka teised liikmesriigid mitte. nii et kui me isegi neid ei kontrolli ega kasuta, siis me pakume välja veel edasisi samme. nii et kui me ei ole, me peaksime võib-olla ikkagi hakkama rakendama äh, seda, mis on kümme aastat tagasi ette võetud, enne kui hakkame uusi meetmeid võtma, mis on muuseas väga kallid ja järgmine kolleeg. suur tänu. rahvapartei nimel kõnelen ja ma olen nõus komisjoni ettepanekuga. ja ma sooviksin meenutada seda, et ähm, viimasel aastal ähm, äh, Rahvapartei ka panustas ja äh, toetas seda detsentraliseeritud süsteemi ja me tervitame ka seda, et Frontexil on juurdepääs andmete baasile ja mul oleks küsimus ka komisjonile. mina sooviksin teada, milline on komisjoni seisukoht äh, nende kolmandate riikide kodanike osas, kellel on ka mõne Euroopa Liidu liikmesriigi mm, kodakondsus või nad elavad alaliselt mõnes liikmesriigis. me leiame, et me peaksime direktiivi laiendama ka nendele isikutele, kes äh, seoses turismiga või mingitel muudel põhjustel eh, Euroopa Liidus viibivad ja on eh, kuriteo sooritanud. esinaine, palun kõnelege kaks minutit maksimaalselt. aitäh. komisjoni esindaja, ähm, suur tänu ka teie komisjoni poolt tehtud töö eest ja meie ettepanek on praegu nõukogus ähm, äh, lõppfaasis, me leiame, et see on väga oluline süsteem ja see täidab lünga, mis on algusest peale eksisteerinud ja me leiame, et detsentraliseerinud äh, süsteem selle lünga täidab. nüüd tõstatatud küsimuste juurde. näokujutised ja ähm, rikkumised, mille osas me peame eh, sõrmejälgi koguma, eh, andmekaitse ja eh, lisamotivatsioon nagu lastekaitse. Need on kõik küsimused, mida ka nõukogus arutatakse. nii et ma ei usu, et me saame siin praegu detailidesse laskuda, aga sooviksin vaid öelda, et me soovime, et see instrument oleks tõhus see on selline instrument, mis täiendab praegust EKRIS süsteemi, mis on detsentraliseeritud võrgustik ja see võimaldab kiiresti tuvastada siis ähm, liikmesriiki, kellel on süüdimõistva kohtuotsuse kohta infot, nii et sellisel juhul on ka teada, kelle poole pöördutud selleks, et saada infot kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku kohta. nii et sellisel juhul see menetlus käib kiiresti tsentraliseeritud süsteemi kaudu. Äh, praegune EKRE-se süsteem võimaldab äh, karistusregistrit kasutada äh, teistel eesmärkidel kui kriminaalmenetlus. ja see on olnud punkt, mida kritiseeritakse. et kui et kui EKRE-s saab juba praegu vastavalt siseriiklikule õigusele kasutada, siis peaks ka EKRE-s DCN-i saama samamoodi rakendada ja, ja see on ja mis puudutab ähm, kolmanda riigi kodanikke, kes on ka Euroopa Liidu kodanikud, siis äh, seda väga tuliselt arutatakse ka nõukogus, jah, siin on võimalus diskrimineerimiseks, äh, aga praegu ma ei ole võimeline ega ei saa teile rääkida, milline saab olema seisukoht nõukogus, aga me toetame seda muret, mis teilgi on, et ei peaks siin rikkuma aluslepinguid, see on ilmselge ja samuti ei tohiks ähm, Euroopa Liidu kodanikke diskrimineerida. ja me tervitame seda äh, toetust, et tuleks kaasata ka näokujutised, kui see on võimalik äh, vastavalt äh, siseriiklikule õigusele, see on täpselt see, mida komisjon oma esialgses ettepanekus ka saavutada soovis. ja teataval määral me oleme nõus ka selle kahtlusega, et kas Frontex äh, peaks saama juurdepääsu ECRIS-detsenile, mis on Eurojust ja äh, Europol ja Euroopa prokuratuur oleksid kaasatud sellesse süsteemi. et ah, neil ei oleks õigust sisestada äh, andmeid, et neil oleks lihtsalt juurdepääs andmebaasile, sellepärast et tõepoolest siin on tegu ikkagi ähm, konkreetset laadi koostööga ja mõjuhinnang, millest proua Infeld rääkis, siis mõjuhinnang ähm, direktiivi osas koostati ja ka määruse ettepaneku osas on äh, väga äh, detailne selgituskiri välja töötatud, mille me nõukogu kaudu ka edastasime ja ma arvan, et ka teie saite selle parlamendis kätte ning seal ka kõiki neid küsimusi selgitati lisaks äh, siis nendele küsimustele, mida käsitleti esialgses mõjuhinnangus ja, ja edasistes triloogides me kindlasti tuleme nende küsimuste juurde tagasi. aitäh ja härra Dalton, palun. aitäh, aitäh kõikidele kolleegidele nende sõnavõttude eest. kõigepealt esimene asi, mida ma soovin öelda, et, et see süsteem lihtsalt ütleb, kas päringu tabamus on olemas ja ta suunab siis teid konkreetse liikmesriigi juurde, kellel see lisainfo on, nii et see süsteem lihtsalt näitab, kas päringul on tabamus ja, ja kelle käest lisainfot küsida. ja nüüd, mis puudutab neid konkreetsemaid küsimusi, siis ähm, kahe kodakondsusega kodanikud. et äh, põhjus, miks ma sellest midagi ei rääkinud, oli see, et et ma soovisin kuulda, mis on kolleegide seisukohad, sest äh, Äh, suurel osal me oleme nõus sellega, mida Tõnis ja härra Albrecht ütlesid, et ka minul on äh, muresid sellega, et äh, kahe kodakondsusega isikud siia kaasatakse, sellepärast et sellisel juhul me loome kahte liiki Euroopa Liidu kodanikud, et ühed, kes, kellel on kolmanda riigi kodanikupass ja need, kellel ei ole, aga siin võib tekkida potentsiaalne lünk, näiteks kui on tegu isikuga, kellel on süüdimõistev kohtuotsus Euroopa Liidu liikmesriigis, kus ta on esinenud kolmanda riigi kodanikuna. ja sellisel juhul võib juhtuda, et see isik ei ole äh, hõlmatud ähm, süsteemi, mis kohaldub ainult äh, Euroopa Liidu kodanikele. ja paistab, et nõukogu läheb isegi kaugemale, nemad vist teevad isegi ettepaneku, et, et et ka äh, topeltkodakondsusega isikud, kellel on kahe Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus ka, tuleb siia süsteemi kaasata. aga äh, eks me siis näe, kuhu arutelud meid edasi viivad ka. mis puudutab äh, kohtuotsuseid, siis jah, siia me lävendit ei ole pannud, sellepärast et see lävend tavaliselt ei peegelda korralikult ähm, liikmesriikide ähm, andmeid ja seetõttu me ütlesimegi, et see, mm, et päringu tabamus on päringu, lihtsalt päringu tabamus äh,, et selle, ei saa kohe infot selle kohta, millise kohtu, süüdimõistva kohtuotsusega tegu on ja mis puudutab näokujutlusi, jah, ma mäletan neid muresid ja seetõttu me soovisime piirduda ainult nende liikmesriikidega, kellel see süsteem juba käigus on ja kui liikmesriikidel selline instrument kasutuses on, siis ma ei näe, miks me ei peaks siis kasutama seda instrumenti, eriti kui see abistab meil isikuid korrektselt äh, tuvastada. ja me ei soovi ju, et isikute äh, isikusamasust ebakorrektselt äh, selles süsteemis tuvastataks ja Sofi küsimusele, mis puudutab kolmandate riikide kodanikke, siis siin on tegu ainult nende rikkumistega, mis on sooritatud Euroopa Liidus. nii et siin ei ole tegu siis selliste äh, Äh, potentsiaalsete süüdimõistete kohtuotsustega äh, mingi rikkumise alusel, mis on sooritatud kolmandas riigis ja mille puhul süüdimõistev kohtuotsus on selgelt poliitilise äh, kontekstiga. Europol. Ähm, Europoli ähm, õigus teabe vahet, vahetada teavet ka kolmandate riikidega ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, siin on äh, oluline ikkagi, et Europol saaks oma juurdlusi tõhusalt läbi viia ja Europol on ka selgitanud, miks nad leiavad, et see info on neile kasulik, ma toon ühe näite, näiteks kui Europol saab infot, kuritegelikku infot Austraaliast, mingi kodaniku kohta, kes on seotud sünteetiliste uimastite salakaubandusega, siis Ähm, juurdepääs selle isiku ähm, karistusregistri andmetele võib äh, ka lihtsustada ähm, läbi viidavat uuringut ja näiteks mis puudutab ka tulevast ETIAS-e äh, süsteemi, et, äh, et näiteks kui on tegu mingi kolmanda riigi kodakondsusega, siis Europol näeb, et päringu tabamus on olemas ja siis näiteks on tegu äh, süüteoga, mis on sooritatud USA-s, et, et see võimaldab lihtsalt äh, Europolil ka tugevate tõendite alusel äh, oma äh, juurdlusi läbi viia, ma olen pannud siia ka Eurojusti, sellepärast et Eurojust on ka oluline suhetes kolmandate riikidega ja Frontex lisamine, see on tegelikult sama, see võimaldab ka äh, neil ähm, oma tööülesandeid paremini täita. et äh, Frontex tegeleb ju ka esmaste vastuvõtupunktidega, nemad on esimesed, kes ähm, võtavad isikuid vastu meie välispiiripunktides, nii et nende jaoks on äh, selline info süüdimõistete kohtuotsuste jaoks äh, eluliselt oluline. ja veel üks teema, mida ma ei hõlmanud, ja mida ma ka, mis on komisjoni ettepanekus olemas, et mis puudutab siis äh, rakendusõigusakte, kas nad soovivad neid delegeeritud õigusaktideks muuta, et äh, ma olen siin avatud. suur tänu kõigile sõnavõttude eest ja loodetavasti saame parlamendi poolt tugeva seisukoha koostada, kes, mida toetavad kõik, suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes november kell kuus pärastlõunal ja kui lubate, siis me peame minema kohe järgmise punkti juurde. meil on kaksteist minutit selleks. ja annan kohe eh, sõna proua Krapinile, kes on libe raportöör koostoimelisi intelligentsi transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegias. palun, proua Krapine. suur tänu teile proua esimees. ma räägin väga lühidalt. ma väga, mul on väga hea meel, et ma saan sellel teemal raportöör olla, olen ka transpordikomisjoni liige ja see on vastutav komisjon sellel teemal. sooviksin esile tõsta mõningaid aspekte. ma eh, eh, vaatan, vaatan seda komisjoni, libekomisjoni seisukohast lähtudes ahah, ahah, ahah. ning äh, need esindavad äh, äh, tegelikult väga intensiivseid valdkondi. see süsteem võtab arvesse geolokaliseerimismehaanikaid, nagu näiteks satelliitsüsteeme, reaalajas liiklusinformatsioon äh,, parkimis, reserveerimised ja muu selline, mõne osa informatsioon äh, läheks, osa informatsiooni läheks intelligentse liikluse süsteemi, see sisaldaks ka äh, liiklusõnnetuste teemalist informatsiooni, see ei puudutaks ühte inimest. muu info on seotud isikatega, kes on identifitseeritavad, sisaldaks seega isiklikku informatsiooni minu jaoks ei ole eriti selge, selliseid and-, millal algab selliste andmete käsitlemine, millal hakkame me mõtlema selle peale, kas peab olema kasutaja spetsiifiliselt antud nõusolek seega on meil vaja harmoneeritud õiguslikku alust, millele toetuks andmekäsitlus, sest eh, see kehtiks kogu siseturul ning kasutajad, kasutajaid ei tohiks mõjutada eh, see, kuidas eh, protsess toimiks liikmesriikides, kasutajad peaks andma nõusoleku oma andmete kasutamise teatud eesmärkidel. peame garanteerima, et eh, muudel eesmärkidel andmeid ei saa eh, kasutada ning samuti ka mitte eh, kooskõlastatud e-, eesmärkidel. selliste andmete käsitlemine on väga tundlik ning see sisaldab ka võtmeküsimusi Eh, ning ka eh, olulisi aspekte eh, pahatahtliku kasutamise küsimustes. ning sellised andmed peaks olema väga kiirelt anonüümseks muudetud ja seda peaks tehtama läbipaistvalt vastavalt erinevatele protsessi menetlustele, mis äh, käivituvad. Äh, ma olen nüüd te, lühidalt teile ülevaate andnud äh, selle raporti kohta, ootan nüüd teie arvamusi. mu arvam-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljas november ning minu jaoks on oluline garanteerida, et niimoodi koos kogutud andmed ei kasutata muudel põhjustel ja et meil on ühtne õiguslik alus. härra Albrecht, palun. suur tänu teile. sooviksin tänada proua raportööri, ta on teinud väga väärtusliku panuse transpordikomisjoni raportisse ma sooviksin esile tõsta seda, et äh, tööd ei äh, tohiks dubleerida, aga saan aru ka, äh, et me viitame selgelt üldandmekaitse direktiivile, et oleks teatav ka, teatavad ka erinevad definitsioonid andmete kohta ja ainult siis, kui on vaja kaitseklausleid veel lisada äh, juhtide, autode omanike, äh, tarbijate kohta, siis standardid peaksid olema parema kvaliteediga, seda me peaks olema võimeline, peaks olema võimeline, võimelised seda tegema, me ei tohi dubleerida äh, määrust, vaid lihtsalt kasutada olemasolevaid reegleid. ning ma toetan väga hmm see eh, eh, puudutab eh, ka andmete lisamist kaitstud infosüsteemidesse ning krüpteerimise kasutamist ning võib isegi kaugemale sellest minna. see puudutab ka vastutusküsimusi. nii et mul on väga hea meel ja sellise äh,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 Äh, varsti on sellised süsteemid osa Euroopa maanteedest, ma olen täiesti veendunud selles, et andmeid ei tohi väärkasutada, ma sooviks kasutada võimalust teie poole pöördumaks, et me ei viskaks äh, last äh, pesuveega välja. me sooviks paremat ligipääsu andmetele navigeerimiseks või kas või selleks, et suurendada autode turvalisust, ma tahaks eh, paluda, eh, et raportöör seda arvesse võtaks. järgmine sõna, eh, saan sõna, annan sõnale raportöörile. suur aitäh teile. mul on väga kahju, et ma Aldelt ei kuulnud midagi Äh, äh, keegi midagi öelnud, ma olen nõus sellega, mida kolleegid ütlesid, ma loodan, et ma suudan äh, need ettepanekud lisada, nii kui kahekümne neljanda kukub tähtaeg, siis on meil väga põhjalik raport, mis ühest küljest ei dubleeri teisi määrusi, teisest küljest aga Äh, võimaldab andmeid hästi kasutada ja garanteerida, äh, garanteerime, et andmeid ei kasutata valedel eesmärkidel. suur aitäh, proua Grabini, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljas november kell kolmteist null null. aitäh And...! Uh, ja nüüd on meil neli minutit aega. Were fast, thank you, efficient. tegite, olite väga kiiresti ja tõhusalt So, good afternoon, dear colleagues. kallid kolleegid, jälle tere pärastlõunat. ja alustame hääletusega. hääletame copyrighti digitaalsel ühisturul. see on arvamus, mille koostas ähm, Michal Boni muudatusettepanekud võeti palju tagasi, eh, muudatusettepaneku kuus võttis tagasi eh, raportöör kolmkümmend üks, kolmkümmend viis, kolmkümmend seitse, nelikümmend, nelikümmend kaks, kaheksakümmend viis, üheksakümmend viis, üheksakümmend seitse, üheksakümmend üheksa, sada, nelikümmend, sada nelikümmend kaks, proua Viikskõr on eh, kolmkümmend kaheksa, härra Sinadinos siis tagasi ka mitmeid muudatusettepanekuid, hulgas sada nelikümmend üheksas, sada äh, nelikümmend kaks, sada nelikümmend kaks, viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend. Hm. Mhm. Mhm. Hm. nii et üsna palju muudatusettepanekuid on tagasi võetud, seega ma neid muudatusettepanekuid välja ei kuuluta hmm seega hääletame nüüd, alustame nüüd hääletus. muudatus üheksakümmend neli, esimene, sõna hääletame muudatust üheksakümmend neli, hääletus on alanud. jah, proua Sargentini, vabandust, seda ei juhtu kunagi, aga minu kaart äh, on kusagil mujal. Äh, ma üritan seda kätte saada, ma ei võtnud seda kaasa, me hääletame siis teie hääli hmm tahaksin öelda, et minu hääletuskaart lahene, läheneb, aga võtke minu häält arvesse. aga palun andke märku, kui te kohale, nad kohale jõuavad. muudatus üheksakümmend neli hääletus on alanud mm.. palun hääletage. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kompromissmuudatusettepanekud, mis hääletatakse plokis kompromiss üks, kaks ja kolm, seega kolm kompromissi, palun hääletage neid plokina, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud, nüüd hüppame muudatuse sada kolmkümmend kolm juurde hääletus on alanud. Do you find it? Amendment kas leidsite? muudatus sada kolmkümmend kolm, nüüd hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neli, hääletus on alanud. kompromiss neli palun hääletage, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis. kompromiss viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. järgmine on sada kolmkümmend neli, hääletus on alanud. palun hääletage, hääletus on lõppenud vastu võetud. siis sada kolmkümmend viis. hääletus on alanud. koos. sada kolmkümmend viis, sada kolmkümmend seitse, hääletame koos, hääletus on alanud, palun vahetage. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud 135, That's what we voted now. No, 138, 139. So we have to vote on 138 and 130. 38, 139. Hääletus on alanud. Hääletus on lõppenud. Tagasi lükatud. Muudatus 130. Hääletus on alanud. kas leidsite muudatuse sada kolmkümmend, hääletus on alanud? Amendment thirty. Äh, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kolm, hääletus on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kuus, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend üks hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kolm hääletus on alanud. ja lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa nüüd hääletus on alanud. Äh, lõppenud, vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud, kompromiss kümme, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatus kuuskümmend neli, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. ja lõppenud vastu võetud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatus kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud. ja see ongi kõik. ja nüüd muudetud kujul tekst, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne raportöörile